Good morning, colleagues um,. We be... tere hommikust, kallid kolleegid, me alustame täna päevakorra kinnitamisega ja meil on ka mõningad muudatused. punkt number kuusteist ehk siis ähm, Dmitri Savramopouluse volinik tuleb äh, täna siia ja me räägime sellest kohe kell üheksa null null mitte kell üksteist, nagu päevakorras esialgu kirjas oli. ja teil on olemas ka juba uus päevakord ning punkt kakskümmend kaks enne punkti kahtekümmend ühte. ja edasi on lükatud punkt kakskümmend kolm, nii et kui keegi muudatuste vastu ei ole, siis on päevakord muudetud kujul kinnitatud. teine punkt paraku horvaadi, malta ja iiri keelde tõlget ei ole. reegel kakssada viis ja koordinaatorite soovitused kõigepealt raportöör härra Hallahahu ECR-ist on ähm, elamislubade raportöör härra Tšesek Aldest on nimetatud raportööriks eelarvele heakskiidu andmise osas aasta kaks tuhat viisteist küsimuses ja edasi Frontex, EASO, Põhiõiguste Amet ja nii edasi. kas komisjon toetab? hästi, siis on need heaks kiidetud ja meil on täna ka kiire elektrooniline hääletus kell kümme nelikümmend, nii et palun pange valmis oma hääletuskaardid ja kui kõik on valmis, siis lähme edasi juba sisuliste punktide juurde ja kõigepealt siis punkt kuusteist, nagu ma ütlesin, alustame kohe siin selle punktiga. suur rõõm, et meiega on täna Dmitrios Avramopoulos. ta tuleb täna pärastlõunal ka meie Schengeni teemalisele kuulamisele ning äh, peagi pöördub ta meie komisjoni tagasi, et rääkida kõigest juba detailsemalt, aga täna soovime me arutada viisavabaduse vastastikust, tegemist on väga olulise teemaga, nõutakse Äh, ühtepidi nõutakse viisat, aga teistpidi mitte. tegemist on meie jaoks väga olulise teemaga, meil toimusid juba varasemad arutelud sel teemal kaheteistkümnendal aprillil. selle asemel, et kiita heaks delegeeritud õigusakt, nagu on ette nähtud, tuli komisjon välja teatisega ning me arutasime seda libe komisjonis samuti kahekümnendal aprillil. ja libe koordinaatorid tegid otsuse kümnendal mail ning seitsmendal juunil saatsime kirja komisjonile, öeldes, et meie arvates on komisjonil kohustus kiita heaks delegeeritud õigusakt, mis puudutab määrus viis kolm üheksa null üheksa, et teha ajutine erand viisanõudeste vabastamiseks. kolmeteistkümnendal juulil tuli komisjon välja uue teatisega rääkida sellest, millise, milline mittevastastikuse olukord hetkel on ja härra Olivier Denidi, äh, Home peadirektoraadi juht äh, kolmekümne esimesel augustil sellele ka reageeris ja nüüd äh, härra Dias de Mera otsustas siia kutsuda härra Avramopouluse, kes on siia ka täna kohale tulnud ja ma tahaksin härra volinikul reageerida nendele erinevatele teemadele. ja siis annan sõna härra Dias de Merale ja kõigile teistele liikmetele, kes sõna soovivad. suur aitäh, härra volinik, ja palun reageerige nendele teemadele. Uh... suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed. alustuseks tahaksin teid tänada et olete mind siia kutsunud selleks, et rääkida sellest olulisest teemast või isegi mitte teemast, vaid ähm, pigemini peavalust ja loodetavasti suudame selle lahendada teie abiga. hindan kõrgelt meie dialoogi selles teemas. ma olen veendunud, et me oleme kõik nõus, et tegemist on väga tundliku teemaga mis puudutab äh, viisavabaduse vastastikust Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga, siis ühelt poolt puudutab see õiglast ja mittediskrimineerivat Euroopa Liidu kodanike kohtlemist ja teiselt poolt on see meie strateegiate tõhususe küsimus, mida ma selle all silmas pean. nimelt, meie me ei soovi tekitada konflikti, millel võivad olla negatiivsed mõjud, vaid me suudame, vaid me soovime lõppkokkuvõttes ikkagi saavutada oma eesmärgid. ma olen täiesti nõus sellega, et teil on siin õigustatud ootused ja alustuseks räägiksin Kanadast. Te teate, mida olen juba ära teinud selles teemas, minu jaoks on ka isiklikumas laadis tegemist väga tähtsa teemaga oli selge võimalus konstruktiivseks dialoogiks ja te teate, et see teema on seotud Bulgaaria ja Rumeeniaga ning kõikehõlmava kaubanduslepingu allakirja, allakirja, allkirjastamisega. Nende lepingute allkirjastamine on peamine teema ka peagi toimuval Kanada Euroopa Liidu tippkohtumisel kahekümne seitsmendal oktoobril. kohtusime poliitilisel tasandil härra McCallumi Kanada ministriga paar kuud tagasi, et alustada läbirääkimisi võimaliku lahenduse osas. juulis esimest korda lubas Kanada ka viisanõude eemaldamise osas konkreetse tähtaja ning nüüd oleme oma eesmärkidele väga lähedal. käimas on väga tihe dialoog kõikide osalistega ja seda kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Te mõistate kindlasti, et erinevad poliitilised lahendused on meil juba olemas ja ma olen veendunud, et peagi näeme ka juba konkreetseid tulemusi mina usun, et see, et Kanadaga on meil toimunud teatud edasiminek, näitab, et meie strateegia oli õige. nii et äh, on selgelt näha, et kui kõik pooled panustavad, on konkreetsed tulemused ka võimalikud. ma olen veendunud, et kui me oleksime Kanadale viisanõude peale surunud, siis oleks see tegelikult meile endile vastu töötanud. nüüd siis jõuame Ameerika Ühendriikide juurde. me jätkame arutelusid Ameerika Ühendriikidega ja paraku ei saa ma täpsemalt teile selle kohta informatsiooni anda. ma olen teiega alati olnud siin täiesti aus. enne novembrikuiseid parlamendivalimisi ei oota ma mingisugust muutust ja küllap on põhjused teile selged. loomulikult on endiselt tegemist prioriteetse teemaga ja viime selle juba uue presidendi ja kongressi ette. küsimus ei seisne selles, et meil oleks puudu tahtest ja jääda enda juurde kindlaks, vaid küsimus on lihtsalt ajastuses. peame valima õige ajastuse, mis tagab meile positiivsed tulemused. meie strateegia on sama, mis Kanadaga. selle asemel, et liiga tugevasti reageerida, me jätkame diplomaatilisel teel Ameerika Ühendriikide kongressi roll on siin võtmetähtsusega. Ameerika Ühendriikide viisanõudest vabastamise programmi muuta ei saa, ilma et muudetaks seadust. praegune kongress lihtsalt ei nõustuks selle programmi muutmisega meie viie liikmesriigi osas. ma teeksin teile üleskutse, et tõstataksite selle teema iga kord, kui te kohtute Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega. tegemist on meie ühise teemaga siin Euroopa Liidus. Ameerika Ühendriikide puhul me teame, et kui me suruksime neile peale viisanõude, siis äh, oleks äh, tulemus soovitule risti vastupidine, isegi delegeeritud õigusakti heakskiitmine võiks ohustada tervet Ameerika Ühendriikide viisavabaduse programmi. nii et võiks juhtuda, et äh, hakatakse nõudma viisat kõikidelt Euroopa Liidu kodanikelt, kes Ameerika Ühendriikidesse sõidavad. lugupeetud parlamendiliikmed komisjon peab kinni seadustest. samal ajal on meil aga kohustus teid informeerida sellest, kui meie reeglite täitmine võiks tuua endaga kaasa negatiivseid tagajärgi. Need negatiivsed tagajärjed on sellised, et äh, neid tunneksid, need endal kannataksid eelkõige meie kodanikud. me tahame teiega teha tihedat koostööd saavutamaks eesmärke, mis on meil ühised, nimelt täielik äh, vastastikus viisavabaduse küsimuses kõigile meie liikmesriikidele. suur aitäh ja suur aitäh võimaluse eest arutada neid teemasid täna siin teiega. suur tänu. täiesti arusaadavalt soovivad sõna mitmed äh, erinevad kolleegid. meie endine raportöör härra Dias de Mera kõigepealt. Muchas gracias, senor president. suur tänu, härra esimees. suur aitäh ka härra Avramopoulusele, et ta on tulnud meie komisjoni ette. ma hindan väga seda, et ta on siia isiklikult kohale tulnud, arvestades selle teema keerulisusest ning ähm, tänan ka seda, et härra volinik on rääkinud nii otsekoheselt. ja nüüd siis omakorda tahaksin, et teie kuuleksite ära raportööri seisukohad. põhimõtteliselt on minu seisukohad ka Euroopa Parlamendi seisukohad, nii et omalt poolt kõnelen samuti väga otsekoheselt. nagu te teate, härra volinik meil toimusid juba arutelud samal teemal kahekümnendal aprillil ja kolmekümne esimesel augustil. volinik äh, või vabandust, komisjon nende arutelude järgselt oma seisukohti ei muutnud. tegemist on äh, selge mittetäitmisega. loomulikult äh, ma näen, et härra volinik on meile andnud siin loodust andvat informatsiooni Kanada puhul ja samal ajal üsnagi kahetsusväärset informatsiooni Ameerika Ühendriikide puhul. ma usun, et härra volinik avaldab väga suurt poliitilist ja diplomaatilist survet selleks, et saavutada meie eesmärgid. nüüd tegemist on menetlusalase küsimusega. me ei räägi mitte sisuliselt sellest teemast, ja ma olen seda öelnud igas oma sõnavõtus. me ei aruta praegu seda, kas äh, kuidagi on sobiv või mitte see, et me taastaksime viisanõude Kanada või Ameerika Ühendriikide kodanikele. me lihtsalt äh, räägime siin määrusest viis kolm üheksa murd kaks tuhat üks, kus on väga selgelt kirjas, mida me peame äh, Äh, tegema ning milline on komisjoni pädevus ning samuti, milline on nõukogu ja parlamendi pädevus. parlament käitub vastutustundlikult ning maikuust saadik on meil toimunud komisjonis kaks arutelu ja koordinaatorite keskis veel kaks ning veel lisaarutelusid ka voliniku juuresolekul nii et mida teeb komisjon selleks, et viisavabaduse vastastikus oleks tagatud Kanada ja Ameerika Ühendriikidega? ja millised on olnud siis kahepoolsete koosolekute tulemus, mida teie olete korraldanud viimastel nädalatel? on väga oluline, et survet avaldataks jätkuvalt vähemasti diplomaatiliselt viisavabaduse küsimuses. samal ajal aga tuleb täita artiklit üks lõige neli määruses, ehk siis vastavalt sellele sättele on kohustus komisjonil kiita heaks delegeeritud õigusaktid, kui on möödunud kakskümmend neli kuud ehk siis kaks aastat sellest, kui on teavitatud komisjoni viisavabaduse vastastikuse rikkumise osas. selle kohta on ka äh, kohtulahend ja seal ei ole sugugi kirjas, et komisjon peaks tulema välja ühe või paari äh, teatisega jah, ma saan aru, et äh, teie käitumine on mõistlik, aga tegelikult on see väga keeruline ja komisjon on siin, võtab endale pädevusi, mis ei ole tegelikult komisjoni omad. ja seega sekkute te komisjoni äh, pädevustesse. tegemist on ilmselgelt institutsioonide vahelise küsimusega ja sellepärast peab komisjon ka käituma kui aluslepingute valvur ning tahaksin paluda härra volinikul käituda lugupidamisega ning pidada kinni määrusest. määruses on ette nähtud delegeeritud õigusakt ning meie ja nõukogu siis juba arutame seda, kas see delegeeritud õigusakt on nüüd hea variant ning kas peaks viisanõude taastama või mitte. nii et see on meie otsustada, mitte teie otsustada. meie, kes me oleme kaasseadusandjad, seda arutame ning siis otsustame, nii et see arutelu peab toimuma nõukogus ja parlamendis. sest et mis meil muidu üle jääb üleüldsegi selleks, et sundida kedagi sätetest kinni pidama. nii et siin on ainult üks tee ja kordan seda ikka ja jälle. tahaksin veel kord korrata, et mina olen Ameerika Ühendriikide sõber. ja ma loomulikult ei soovi viisanõude taastamist nende kodanike suhtes. aga eelkõige soovin ma seda, et nii Kanada kui ka Ameerika Ühendriigid kohaldaksid viisanõudest vabastamist Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Küprose ja Kreeka suhtes. härra Avramopoulos, ärge arvake, et ma ei pea teie tööd justkui ei millekski, ei, ei, vastupidi. aga siin on küsimus strateegias ning tõhususes. sellest rääkisite te ise, kas te siis ei arva, et mis oleks suurema heidutava mõjuga? nii et äh, kui nüüd Ameerika Ühendriikide kongress äh, meie delegeeritud õigusakti heakskiitmise järgselt äh, taastaks viisanõude, siis nii ehk naa peaks ju kongress tegutsema. nii et ta peaks midagi tegema nii nende viie järelejäänud riigi puhul kui ka ülejäänud riikide puhul. nii et tegemist oleks vägagi asjakohase strateegilise instrumendiga selleks, et kongress õigusloomeliselt midagi tegema hakkaks. nüüd siis tagajärgedest, jah, loomulikult neile tuleb ka hinnang anda. aga komisjon on siin Euroopa Liidu keerulises ülesehituses väga olulisel kohal. komisjon aga peab üritama vältida neid negatiivseid mõjusid nii et komisjon on see, kes peab tagama, et õigusakte ka rakendataks. nii et tegemist on siin jah, nagu sellise kuuma kartuliga, mis siin liigub käest kätte, aga tegelikult peame üheskoos selle teema ära lahendama, nii et komisjon peab kinni pidama määrusest viis kolm üheksa murd kaks tuhat üks ning tegema siin ära väga suure diplomaatilise töö, tänan. overlapping position could not be made it. ja äh, enam selgemat seisukohta ei võiks parlament ka väljendada. proua Sippel, palun. suur tänu teile, esimees ma olen härra Dias de Merale väga tänulik äh, selle pika sissejuhatuse ja positsiooni eest ja saan olla täiesti päri temaga, mis puudutab äh, siis vastavate järelmite küsimust. Äh, saan teha lühidalt, sellepärast et ma olen tõsiselt mures selle kohta, milliseid signaale me anname selles osas, kuidas me käime ringi selle küsimusega. meil oli väga selge kokkulepe nii Kanada kui USA-ga, väga konkreetne ajakava oli meil et me võimaldame vastastikku viisavaba reisimist, aga mitte keegi sellest kinni ei pea. Nad lihtsalt ei pea. komisjon äh, siin venitab äh, äh, delegeeritud õigusakti väljaandmisest, sellepärast et ka see võib kaasa tuua vastavad järelmid ja nii nagu härra Tiias de Mera juba ütles, siis loomulikult me ei taha viisa kohustust äh, Ameerika Ühendriikide kodanike jaoks ega ka kanadalaste jaoks äh, käesoleval kuul peaks äh, mingisugune kokkulepe sündima viimase osas, aga ameeriklased ise oma lubadustest kinni ei pea, aga siis ähvardavad meid, et nad kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile viisakohustuse kaela suruvad ja ma ei saa lihtsalt siin äh, istuda tagasi, rahuneda ja öelda, et äh, ärme tee midagi. see kõik äh, oleks väga ohtlik, kui see, mm, kui me niimoodi teeme, siis kongress või kes iganes Ameerika poolt võib öelda, et, et eurooplased ei tee niikuinii midagi, kui me oma kokkulepetest kinni ei pea. ja kokkulepete murdmine ei too kaasa mingisuguseid sanktsioone ega järelmeid nii et me ei räägi siin mitte ainult viisavastastikusest, eh, susest, eh, vaid küsimus on üleüldine eh, usaldussuhe, koostöösuhe üksteisega ja sellepärast on minu arust oluline see, et me teeme kõik selleks, et delegeeritud õigusakt sünniks ja et me teeme kõik selleks, et lõppkokkuvõttes vastastikku oleks USA, Kanada, aga ka kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks tagatud aga see ei tohiks veel enam võtta aega pool aastat või kaks või kolm aastat, vaid see peaks nüüd ikkagi kiiresti juhtuma. suur tänu, Birgit. proua Hasmanova, palun. suur tänu, esimees. volinik on Äh, lähtuvalt määrusest äh, üks, kaks, kaheksa, üheksa, murd kaks tuhat kolmteist äh, hinnanud olukorda vastastikuse puudumisega seoses viisarežiimides. see puudutab miljoneid kodanikke Bulgaarias, Rumeenias, Küprosel, Poolas. Euroopa Komisjon pidi tegutsema ehk võtma vastu delegeeritud õigusakti. aga selle asemel, kui kaheteistkümnendal aprillil, kui tähtaeg oli juba läbi saanud, komisjon otsustas hoopis äh, selle otsuse edasi anda Euroopa Parlamendile, selle ülesande edasi anda Euroopa Parlamendile ja nõukogule. aga alusmäärus selles kontekstis on üsnagi selge komisjon peab vastu võtma delegeeritud õigusakti, mis käsitleb äh, viisa äh, vabaduse vastastikuse mitteaustamist. kuivõrd oh, kõnealused kolmandad riigid ei ole kahekümne nelja kuu jooksul pärast otsust viisa nõuet kõrvaldanud ja tähtaeg oli siis kaheteistkümnes aprill kaks tuhat kuusteist. minu küsimus teile oleks, et kuidas Euroopa kodanikud, iseäranis kodanikud, kes elavad asjakohastes riik-, asjaomastes riikides, peaksid sellest arvama? mõelge natuke sellele, kuidas see mõjutab Euroopa Liidu kuvandit. inimestele jääb mulje, et meil on Euroopa, kus on kaks erinevat rahvastikuklassi kas Euroopa Komisjoni saab üldse tõsiselt võtta, kui Euroopa Komisjon ainult lubab asju, aga midagi ette ei võta? Euroopa Komisjon peaks olema aluslepingute kaitsja, kõikide sätete kaitsja. Euroopa Komisjon ei peaks saama valida endale meeldivaid palu nendest õigusaktidest ja siis neid kaitsma asuda ja ma oleks pidanud ütlema ka alguses, et te olete variraportöör, nii et suur tänu variraportöörile proua Husmenovale. Äh, proua Gabriel, palun. suur tänu. lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada volinik Avramopolust oma pühendunud töö eest ja äh, selgesuunalise äh, poliitilise tegevuse eest liikmesriikidega selleks, et saavutada viisasüsteemide vastastikune, vastastikususe põhimõte. viisanõude kõrvaldamine on oluline äh, kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja iseäranis minu enda liikmesriigile, sellepärast et äh, Bulgaaria kodanikel on endiselt Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse reisimiseks vaja viisat. juulikuus, kui äh, teie volinik kohtusite John McCallumiga, siis äh, tehti selgeid äh, avaldusi, et äh, pingutusi viisanõudest vabastamiseks peaksid olema selgemad ja tulemuslikumad esimesed tulemused on nähtavad. eelmisel kuul Bulgaaria peaminister pidas dialoogi oma ametivennaga Kanadast, Kanada peaministriga ning asuti töötama viisanõudest vabastamise kõr-, vabastamise küsimusega. ja kahe tuhande seitsmendal aastal Kanada lubab Bulgaaria kodanikel reisida ilma viisata Kanadasse, juhul kui nad on Kanadas varem käinud või kui äh, neil on Ameerika Ühendriigi viisa. ja hiljem äh, on, antakse see võimalus kõikidele Bulgaaria kodanikele. loomulikult see protsess on seotud teatavate tehniliste raskustega ning võib juhtuda, et äh, tähtaeg nihkub äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimese mai peale. igal juhul selged äh, nähtavad tulemused on olemas ja see on positiivseks uudiseks Bulgaaria kodanikele, aga sellegipoolest leiame meie, et väga oluline on see, et inimestele ei jääks sellist muljet, et Euroopa Euroopas tegutsetakse kahel tasandil ja kodanike vahel tehakse vahet. tulemused peaksid olema nähtavad, tulemused peaksid olema käegakatsutavad. ja ähm, rääkides Kanadast, kas te usute, et see, mida oleme Kanadaga siiani saavutanud, võiks aidata meil saavutada enamat äh, samas, samas valdkonnas Ameerika Ühendriikidega? millise, mida me oleme õppinud sellest äh, Kanada kogemusest. suur tänu, proua Gabriel, proua, proua härra Alar Ho. suur tänu, esimees. millised on Ameerika Ühendriikide täpsed äh, nõuded nende viie riigi jaoks ja kas need nõuded äh, on sellised, et need viis riiki suudavad neid äh, lähitulevikus täita. ma lisaksin, et ma olen täiesti nõus volinikuga ja komisjoniga, et konflikti äh, sattumine, tüli kiskumine Ameerika Ühendriikidega ei oleks mõistlik, vaid tööja töötaks meie huvidele vastu, see, sellega me ei saavutaks äh, soovitud tulemusi. Euroopa Liit on väga heterogeenne riikide kogum ja isegi kui me teeme näo, et see seda pole, siis ma mõistan, et Ameerika Ühendriigid ei näe asju nii. ja ähm, ma kujutan ette, mida see olukord äh, praegusel hetkel äh, teeb Bulgaaria rahva ja teiste rahvaste silmis olevale kuvandile Euroopa Liidust aga olulised on ka, äh, ka ülejäänud kakskümmend kolm liikmesriiki, kui nemad kaotaksid oma viisavabaduse Ameerika Ühendriikidega, siis Euroopa Liidus liikmeksuseks olemisele, siis äh, oleks ka see kahjulik Euroopa Liidu kujundile. proua Vikström ja härra Ratif ja siis rohkem ma enam kellelegi sõna ei anna. Cecilia Vikström, palun suur tänu, suur tänu, volinik, et tulite täna siia meie sekka. mul on tunne, et me kordame seda, mida me juba rääkisime kuu aega tagasi ning me ei ole kuskile jõudnud. milline see diplomaatiline lähenemisviis siis on, kui me teame, et me tahame täielikku määrusest kinnipidamist, iseäranis artiklit üks punkt neli F see tähendab seda, et komisjon peaks esitama delegeeritud akti ettepaneku. ma mõistan, et sellel on oma äh, diplomaatilised põhjused, äh, miks seda tehtud ei ole ja diplomaatiliselt soovitakse tulemusele jõuda, aga tulemusi ju ei ole. olen täielikult nõus raportööri seisukohaga ja ma olen uhke. uhke selle üle, et meie kojas on endiselt põhimõttelised liikmed, nagu kolleeg Dias de Meira, kes on valmis äh, relvad haarama ning äh, meie institutsiooni ning Euroopa Liidu kodanikke kaitsma. kes on valmis äh, minema barrikaadidele, et kaitsta nende viie riigi kodanikke? Nende riigi kodanike silmis on tema kangelane. tema kaitseb neid ikka ja jälle ja antud juhul komisjoni eest. mul on väga kahju, et selline olukord on tekkinud ja ma tahaksin küsida, härra volinik, miks on tekkinud selline olukord, et meie Euroopa Liidus alati oleme need, kes äh, saavad lüüa? meie oleme tugevamad, meil on rohkem inimesi. miks peame meie olema alati need, kes järele annavad ikka ja jälle, ikka ja jälle? ma tõesti ei saa sellest aru. ja õiguslikust äh, seisukohast võin öelda, et mina olen ka õigusasjade komisjoni liige ehkki äh, praegusel hetkel kulub kogu, kulub kogu minu põhijõud äh, sellele komisjonile siin. tegemist on põhimõtteliselt äh, komisjoni poolt täieliku kohustuste täitmata jätmisega, millel peaksid olema oma juriidilised tagajärjed. see tähendab seda, et meie institutsioon võib astuda üles teie institutsiooni vastu ja see oleks täiesti kooskõlas kõikide aluslepingutega ja meie alussätetega. ma loodan, et sellist olukorda ei teki. ma loodan kogu südamest, et meil õnnestub see probleem lahendada. aga tuleb arvesse võtta ka seda, et meil siin on väga palju mängus kokkulepe Ameerika Ühendriikidega räägime siin Atlandi-ülesest äh, investeerimispartnerlusest, äh, kaubanduspartnerlusest ning äh, me oleme kaks kõige suuremat demokraatlikku ruumi kogu maailmas ja kui vastastikust austust ei ole, siis millist tulevikku üldse oodata on ja milline on meie tulevaste kauba, kaubanduslepingute tulevik? mina usun, et komisjon peaks lõpetama teatiste esitamise aitab teatistest, asuge tegutsema. ja tegutsege lähtuvalt määrusest, kandke oma õiguslikku vastutust ning tehke oma tööd. ja meie äh, peaksime olema äh, vabad, äh, tegutsema nagu tahame, meie ei ole siin kaotajate rollis kokkuleppe saavutamine on meie vastastikustes huvides ning vastastikuse põhimõtet tuleb austada. kujutage ette, kui meie jätaksime lihtsalt viis riiki, viis osariiki Ameerika Ühendriikidest viisavabaduse süsteemist välja. nii hakkaksime rääkima, et nemad on teisejärgulised osariigid kus on teise osajärgulised kodanikud. olen täielikult nõus kodanikele, et peame näitama nendele viiele liikmesriigile Euroopa Liidus ning nende kodanikele, et meie võtame ka nende muret tõsiselt. ning äh, ma loodan, lugupeetud äh, volinik Avramopolos, et te asute tegutsema. ma palun, et te seda teeksite koos raportööriga tegutsege, kandke oma vastutust ja, ja tegutsege, ärge enam korrutage samu asju ja esitage uusi teatiseid. suur tänu! ja nüüd enne, kui volinik saab sõna, annan sõna härra Raadale. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud volinik. komisjoni diplomaatilised äh, pingutused on küll olulised, aga kõik see on olnud liiga aeganõudev. tõsi, teataval määral edu on saavutatud siiski Kanadaga suhetes. eelmisel nädalal sai äh, Bulgaaria peaminister oma Kanada ametivennalt äh, teate, et viisavabadus alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast siiski järk-järguliselt viiakse sisse ning äh, kõikehõlmav viisavabadus äh, on jõus kahe tuhande kaheksateistkümnendateks aastaks. aga Euroopa Komisjoni esindaja ei ole seda äh, informatsiooni kinnitanud viisavabastuse programm Ameerika Ühendriikidega Bulgaaria ja Rumeenia kodanikele, selle kohta küsiksin teilt, et kas te usute, et pärast äh, valimisi Ameerika Ühendriigis on võimalik saavutada edu? ning äh, mis on äh, ajakava? millal ameeriklaste poliitika selgub selles vallas? ja kas te ei arva, et komisjoni tegevus on sõnumiks, et komisjoni jaoks on Ameerika Ühendriikide ja Kanada partnerlus olulisem kui kõikide Euroopa Liidu kodanike võrdne kohtlemine? kas te ei arva, et me peaksime Euroopa Liidu õigusaktidest kinni pidama ning solidaarsuse põhimõttest lähtuma? selle asemel, et Ameerika Ühendriikide ja Kanada häid suhteid õhutada. lugupeetud volinik, ma tean, et te, te olite, ma, ma loodan, et te olite valmis selleks. ma tean, et teil on väga palju teemasid, mille peale te praegusel hetkel mõelda ja tõenäoliselt ei osanud ette näha, kui üksikasjade osas asjatundlikud ning kirglikud on meie kolleegid seda küsimust käsitledes. proua härra Dias de Mera on koordinaatoritega kõvasti tööd teinud ja teie ütlesite oma avasõnavõtus, et loodate, et libekomisjon ka tulevikus tõstatab seda küsimust. jah, ma ütlen, et ma et te tõenäoliselt ka ise näete, et meie liikmed on väga otsusekindlad ning äh, on valmis oma tööd tegema ja äh, Washingtonis käies oli meil ka äh, meie partneritega väga jõuline arutelu, me tegime neile selgeks, et meie ei taha, et Euroopa Liidus oleks mingid teisetejärgulised kodanikud. Ameerika Ühendriigid võib-olla näevad äh, oma valguses Euroopa Liitu, aga meie seisukoht sai ka Washingtoni visiidi käigus neile täiesti selgeks, et libekomisjon äh, on oma seisukohtades kindel ja ma loodan ka, et komisjon äh, on valmis vastutust kandma. siin on kõik poliitilised fraktsioonid ühel meelel, selles pole vähimatki kahtlust, meie jaoks on me näeme kui oma, oma kohustusena poliitilise surve avaldamist sellel suunal. ja mulle meeldiks, kui me näeksime saavutusi õige peal, me esitame ka suulise küsimuse täiskogule ning äh, see on, see on oluline meie kõigi jaoks ja liikmesriikide jaoks, aga ootan praegu põnevusega teie vastust. suur tänu, Claude. kõigepealt ma olen väga realistlik, ma ei ole üllatunud, räägin poliitikutega, tean seda. ning paluksin ka neil poliitikutel näha kogu seda teemat poliitilises valduses, mitte teoreetilises äh, ega juriidilises valguses, nii nagu sellest ma püüdsin lähtuda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus. lugupeetud sõbrad, kallid Euroopa Parlamendi liikmed, ma tunnen, ma mõistan teie muret praeguse asjase, asjade seisu pärast, ka mina tunnen äh, muret nende samade asjade pärast. me kõik tahame täpselt samu asju me tahame täielikku viisavabadust, vastastikuse põhimõtte austamist ja viisavabadust kõigile meie kodanikele, kes soovivad reisida Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse. me oleme ka teadlikud sellest, millised on meie õiguslikud kohustused. komisjon on seaduskuulekas institutsioon, aga oleme veendunud, et viisavabastuse peatamine oleks viinud ei oleks viinud viisasüsteemide vastastikuse põhimõtte rakendamiseni. otse vastupidi, ma arvan, et ükski institutsioon ei saa olla huvitatud sellest, et üksteise vastu kohtuasja üles kiskuda selles küsimuses. see kindlasti ei tekitaks vastastikust viisavabadust äh, ei Kanada ega ka Ameerika Ühendriikidega me kasutame ära kõik oma vahendid läbirääkimistes. meie poliitiline tegevus Kanada suunal tõenäoliselt äh, annab tulemusi varsti. ma paluksin teilt natukene veel kannatust. Ameerika Ühendriikidega tuleb meil tegevust jätkata. seda tuleb teha praegu ja pärast novembrikuiseid valimisi. Te kõik olete poliitikud, te teate, milline õhkkond seal praegu valitseb ja kuidas neid äh, teemasid saab ära kasutada siseriiklikus poliitikas. ma palun teil teha meiega koostööd. kinnitan teile, et me ei loobu pingutamisest enne, kui viisavabaduse vastastikune tunnustamine on äh, tagatud kõikidele meie kodanikele. praeguse Ameerika Ühendriikide valitsuse ka oleme me tööd teinud, aga praegusel hetkel on valimised tulemas ning mingit eduvõimalust meil ei ole, see on selge. delegeeritud akti vastuvõtmine oleks viinud koheselt veel enne, kui Euroopa Parlament oleks saanud seisukoha vastu võtta viisavabaduse peatamiseni kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks ja ka Kanada puhul Kanada puhul äh, on meil äh, põhjust arvata, et delegeeritud akti vastuvõtmine oleks olnud äh, meie poliitilistele soovidele vastutöötav. me oleme oma ühisavalduses valmis tegema koostööd täieliku viisavastastikuse süsteemi nimel üheteistkümnenda juuli ministrite avaldus ütles selle väga selgelt välja. ministrid lubasid äh, meie, meie juurde tagasi pöörduda sügisel ja esitada selged kuupäevad Bulgaaria ja Rumeenia viisavabastuse kohta. kuupäevad ei ole veel päris äh, kindlad, ma ei saa kinnitada seda, aga ma olen veendunud, et õige pea on meil edastada positiivseid uudiseid Kanadal, Kanadast. võib-olla juba paari tunni jooksul. Ameerika Ühendriikidega jätkame sama strateegiat kasutades ja härra Halla Aho, te küsisite, mis on Ameerika Ühendriikide peamised eh, mured, peamised tingimused, mida eh, esitatakse. ühel, ükski mitte üheski viies äh, liikmesriigis ei äh, ole viisast keeldumise määr kolm protsenti. Küpros kolm koma kuus, Poola koma kolm koma neli, Bulgaaria seitse koma kolm protsenti, äh, Rumeenia üksteist koma kolm protsenti ja Horvaatia viis koma kolm protsenti. Need on siis vastupidi, vabandab tõlk liikmesriigid, kes ületavad esitatud nõuet ja praegusel hetkel Kongress ei soovi seda piirmäära tõsta. Te teate seda isegi. kallis Cecile, ma ei ole sinuga nõus. me oleme teinud palju, te äh, avaldate meile survet, teete seda siin, teete seda kulisside taga, mulle see täitsa meeldib viimase kümne aasta jooksul on äh, komisjon kõvasti vaeva näinud, äh, et kanda hoolt selle eest, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid nii vabalt kui vähegi võimalik reisida tuletan teile meelde, et kahe tuhande neljanda aasta Euroopa Liidu laienemine äh, tõi kaasa mitmeid äh, vastastikuse põhimõtte mittetunnustamisi. kahe tuhande viiendal aastal oli kaheksateist liikmesriiki või Schengeniga seotud riiki, kelle suhtes äh, keskisid, kehtisid viisanõuded kaheksalt kolmandalt riigilt. nüüd on viis liikmesriiki, ja äh, kaks kolmandat riiki, kelle puhkelega meil probleeme. vastastikuse põhimõte on olnud meie poliitilises päevakorras alati tähtsal kohal. ja te teate kahtlemata, et me jätkame oma tööd seni, kuni kõik probleemid on lahendatud vastastikuse põhimõttega seoses ja ma tean, millised on teie seisukohad. tänan neid, nende seisuko-, teid nende seisukohtade eest. Cecilia, üks poliitiline märkus ka. jah, meil on õiguslik vastutus. aga meil on lisaks sellele ka poliitiline vastutus meil on poliitiline vastutus tagada äh, viisavabastus kõikidele Euroopa Liidu kodanikele ning äh, mitte kaotada viisavabadust äh, kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. üsna selge, eks? aga äh, ma võtan teadmiseks teie seisukohad, mida te täna siin väljendasite. Te heitsite mõningatele äh, meie töövaldkondadele rohkem valgust, tänan teid selle eest. ning äh, lõpetuseks tahaksin teid veel kord tänada selle eest, et te mind siia kutsusite. tegemist on selge, otsekohese ning konstruktiivse mõttevahetusega nii loodan koostööd teha ka tulevikus ning äh, libe komisjon on minu komisjon, äh, osake mu perest. räägin teile edusammudest äh, kohe, kui edusamme tuleb ka tulevikus. suur tänu, et andsite mulle võimaluse sellest teemast täna siin rääkida, aitäh! suur tänu teile, volinik! ma arvan, et Äh, kui Sofi midagi ütleks kodukorralise küsimuse kohta, siis ilmselt äh, saaks me asjale joont alla tõmmata. proua Antivelt, kas me võiksime siis tõmmata joone alla sellele äh, arutelule, sest ma ei täida äh,, öeldes, et ma ei täida äh, oma kohustusi volinikuna äh,, ma väärtustan äh, diplomaatilisi suhteid rohkem kui äh, Euroopa kodanike õigusi. ma tahtsin lihtsalt küsida, et kas ma sain õigesti aru äh, kui jah, kui te tõesti keeldute oma kohustusi täitmast, siis ma oleksin nõus oma kolleegi Vikströmiga, et Euroopa Parlament võiks viia selle juhtumi kohtusse. esimees ütleb, et see ei ole mingisugune kodukorraline küsimus siin. keegi ei arvanudki ilmselt, et see nii hakkab olema Okay, Monica, what are you? Yeah, I, I mean, I, I do if you have just a kui teil on veel aega üks hetk selle draama jaoks, härra volinik, ütleb esimees, siis eh, härra Dias de Mera tahab vist veel midagi öelda, et kuna tegemist on raportööriga, siis härra Dias de Mera, kas tahaksite midagi öelda? suur aitäh, härra esimees. härra volinik, jah, tõepoolest tegemist on poliitilise aruteluga, seda küll, aga ma juba enne ütlesin, et tegemist on ka menetluse küsimusega ning määruse viis kolm üheksa murd kaks tuhat üks täitmisega. kokkuvõtvalt võiksime öelda tänase arutelu tulemuseks, et me nõuame endiselt seda, et täidetaks kõiki nõudeid. nii et äh, peame siis äh, sellises surveolukorras hakkama saama, nii et te peate hakkama saama selle Euroopa Parlamendi poolse survega. Ameerika Ühendriikide kongressi, kongressis levivad äh, meeleolud ei sobi kokku Euroopa Parlamendis levivate meeleoludega ja nüüd strateegiliselt. mis meile siis äh, sobib, tavaliselt strateegiat ju ei avalikustada, tavaliselt strateegiat lihtsalt rakendatakse ellu, aga mina siis ütlen selle nüüd ka avalikult välja. vaadake, tehke algus delegeeritud õigusaktiga ja küllap siis näete, kuidas Ameerika Ühendriikide Kongress ennast liigutama hakkab. aga alustage selle delegeeritud õigusaktiga sellepärast, et see on see põhimõtteline vahend, mis teil kasutada on läbirääkimiste protsessis. Nemad peavad siis omakorda midagi tegema hakkama. ja kui nad siis nüüd näiteks hakkavad ähvardama sellega, et ma võin teile nüüd viisanõude jälle taastada kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile, siis sellele järgneb ju arutelu kongressis nii et tehke siis selle delegeeritud õigusaktiga algust ja siis vaatame, mis pärast saab. ja küllap siis parlament ja nõukogu ise otsustavad, mida nad kõige paremaks peavad. aga tahame delegeeritud õigusakti ja jääme oma nõudmise juurde, kuigi samal ajal loomulikult me oleme väga mõistvad ja me kiidame teid diplomaatiliste võimete äh, eest. I really applaud well Äh, aplaus äh, sisemuses, ütleb härra esimees sellele, mis ütles äh, härra Dias de Mera, ma täpselt niimoodi võtaksingi selle jutu kokku. ütlesin volinikule varem, et poliitiline liigutus on see, kui alustame menetlusega. ja libekomisjonil ei saa midagi sinna ette kirjutada, täiesti menetluslik on siin kõik. kui te teete nii, nagu äh, härra Tiiastemere ütles, äh, ta annab teile täiesti tegevuskava ette, äh, alustate menetlust, vaadake, mis siis edasi saab ja ega me rohkemat ei küsigi. siin ei ole kahtlustki, mida meie komisjon tahab. meie alustame suulise küsimusega ja arutame seda ka täiskogul ja sedasama küsimust te kuulete kindlasti meie komisjoni poolt veel ja veel me saame aru äh, poliitilist dimensioonist, me saame aru ka menetluslikust kohustustest, mis teie ees on. ei oskagi ma midagi paremat öelda, kui see, mida ütles härra Dias de Meera. ja see ilmselt tegelikult on ka äh, see, mida ütles proua Intervelt, et tegemist on äh, menetlusliku kohustusega, teie kohustusega lisaks sellele poliitilisele dimensioonile. ma saan sellest aru ja ma saan aru ka olukorrast, kus mõlemad osapooled praegu on nii et täielik arusaam, aga miks mitte alustada selle menetlusega, seda tahtsingi öelda. kas tahate veel nüüd midagi selle vastu koosta, volinik? jah, härra volinik ütleb, et kui te tahate, et äh, poliitik midagi ütleb, siis ärge mikrofoni sisse lülitage äh, survestage meid siis rohkem, äh, ütlen teile, et saame minna edasi suur aitäh, suur aitäh, et tulite, härra volinik, suur aitäh, kolleegid, debati eest! Mr. Nagy is on his way, so we have to wait one minute. Colleagues, um, we have... head kolleegid ütleb esimees. punkt üksteist on päevakorras nüüd arutamisel. raportöör on kohe-kohe kohale jõudmas. nii et teeme väikese pausi üheks minutiks, aitäh. Okay, colleagues, if you, those taking part in the debate, if you want to take your seats. head kolleegid, kui olete valmis äh, võtma istet, siis läheme edasi päevakorrapunktiga number üksteist, mis puudutab põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist. meie raportöör on Joseph Nagi. ja teen lühikese sissejuhatuse Äh, räägime läbi muudatusettepanekud, tegemist on iga-aastase raportiga, mis puudutab põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus. ja nagu kolleegid teavad, siis tegemist on ühe võtmeraportiga igal aastal meie äh, komisjoni jaoks, sellepärast et tegemist on väga oluliste küsimustega Euroopa Liidus ja liikmesriikides. üheksasada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut on sel aastal tehtud äh, selle raporti projekti jaoks ja meie raportöör härra Nagi no peab täna arvamusvahetust äh, ja tutvustab meile raportit äh, ning muudatusettepanekute sisu. palun, härra raportöör, teil on kõigepealt sõna, alustame teist. et äh, hakata läbi arutama siis neid üheksasadat ja kaheksakümne kuuet muudatusettepanekut. kas olete valmis, raportöör? suur tänu teile, esimees suur aitäh, kolleegid, et tegite niivõrd palju muudatusettepanekuid sellele raportile. oleme siis saanud üheksasada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut. ja tõesti, piisavalt võiks öelda. isegi see tõlkimine võtab päris kaua aega. ja nüüd oleme pannud need ette moodustada kompromissideks. sada üksteist muudatusettepanekut on meil äh, on eh, erinevate kokkupanekute jaoks eh, ettepanekud tehtud, sada kuuskümmend kuus eh, muudatusettepanekut on nüüd sündinud. suur aitäh nende kompromisside eest, suur aitäh, et olete, kolleegid, teinud tihedat tööd selle raporti kallal. tahaksin rääkida kõigepealt natukene selle töö taustast me ei võta aastast kaks tuhat kuusteist äh, muudatusettepanekuid äh, siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teemadel. meie raport äh, on aasta kaks tuhat viisteist põhjal. näiteks võttes arvesse osas oleme pannud inimkaubitsemise direktiivi siia juurde. sama direktiiv aga on olemas eh, juba selle lepi, selle raporti eh, eelnõus eh, ka inimõiguste kohtus Euroopas. oleme pannud siia juurde võtan arvesse kõiki kasulikke muudatusettepanekuid, aga me peame püüdma kuidagi igasugust paralleel- ja topeltstruktuure vältima siis muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, õigusriigi põhimõtteid. proua Intvelt teeb suurepärast tööd äh, selles küsimuses ja meil ei ole äh, ambitsiooni siin tema raportit kuidagi hakata ümber vaatama ja ei ole mingisugust mõtet ka seda dubleerida läbi muudatusettepanekute. nii et me püüame seda teha üleüldisemal moel, põhiõiguste äh, seisukohalt. mitmed kasulikud muudatusettepanekud äh, saadeti ka äh, laste õiguste töörühmalt, näiteks kadunud saatmata alaealiste osas. siin oleme püüdnud tõhusatele lastekaitsesüsteemidele rakenduda, ka hooldajasüsteemile, kus liikmesriigid jagavad omavahel informatsiooni. me oleme rääkinud sellest ka variraportööride koosolekul siis on uus äh, peatükk, mis puudutab digitaalseid õigusi, sest me oleme näinud, et tegemist on tõesti väga olulise teemaga. Äh, ja küsimus, kuidas uued tehnoloogiad on seotud äh, põhiõigustega, näiteks droonide kasutamine või veebis ahistamine või õiguskaitsele internetis või ka lastekaitseõigused seoses interneti kasutamisega nii et nagu te näete, siis see raport äh, katab väga laiapõhjaliselt äh, põhiõigusi. ja mina ei taha äh, eksida ära detailidesse seal oma väga spetsiifilises raportis. nii et palun saage aru sellest, et üheksasada kaheksakümmend kuus muudatusepanekut ei saa olla kõik täielikult äh, sisse pandud sellesse raportisse. ja tõesti, me pingutame väga-väga kõvasti, et äh, luua kompromisse, mis kõik ideed kokku küll paneb, mida te olete meile saatnud. aga täit sõnastust me siin kasutada ei saa. niisiis usun ma, et kahe tuhande viieteistkümnendast aastast oleme me tegelikult saanud täie arusaama äh, põhiõiguste seisukohalt ning äh, tulen teie juurde tagasi, kui me oleme kokku leppinud äh, midagi täpsemat. suur aitäh, ütleme esimees, muudatusepanekuid on väga palju, aga see on just selle raporti puhul väga tavaline ka. kolleegid, kes tahavad kommenteerida muudatusettepanekuid, neid on, aga Kristiin, palun, teil on esimesena sõna okay.. Uh, äh, pour... Äh, suur aitäh selle sõnavõtu eest, ma tahtsin tagasi pöörduda paari muudatusettepaneku juurde, mille me edla, äh, esitasin koos oma kolleegi Sylvie Guillaume'iga, mille eesmärgiks on täiendada seda raportit, mis meie arvates ei ole vaid detailid ja ei puuduta mitte ainult käesolevat aastat, vaid ka pikaajalisemalt seda teemat meie arvates oleks vaja täpsustada, mis on naistevastane vägivald. naistevastane vägivald rikub naiste põhiõigusi, kuid samas on tegemist ka diskrimineerimisega ning see tuleneb otseselt naiste ja meeste vahelisest ebavõrdsusest. tegemist on probleemiga, mis puudutab tervet Euroopa Liitu ning sellel on tagajärjed ühiskonnale tervikuna. on väga kahetsusväärne, et naisi ja tütarlapseid ei, tütarlapsi ei kaitsta samamoodi kui teisi kodanikke, kes elavad Euroopa Liidus, nii et seega on oluline, et naistevastase vägivalla poliitikat Euroopa Liidus kiiresti edasi arendataks ja seda tuleks teha kohe. eelkõige tuleks teha seda läbi Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise, seda peab tegema Euroopa Liit, kuid ka kõik liikmesriigid. ning siis peab komisjon minema veelgi kaugemale ja tulema välja konkreetse direktiivi ettepanekuga me tahaksime rõhutada paari konkreetset aspekti, kõigepealt tuleb kaitsta kõigi seksistliku vägivalla ohvreid, ka LGBTI gruppidesse kuuluvaid inimesi. mingisugune seda tüüpi vägivald ei ole kunagi põhjendatav. inimkaubanduse vastane võitlus ei tohi kuidagi kahjustada inimkaubanduse ohvrite ja sisserändajate õigusi ning inimkaubanduse ohvrite ning saadete alaealiste administratiivne kinnipidamine on samuti täiesti vastuvõetamatu. ning lõpetuseks me esitasime muudatusettepanekuid ka veel ühe olulise punkti kohta, mida ei ole küll raportis sees ning see puudutab õigusriigi põhimõtete kaitsmist. Euroopa Liit on üles ehitatud õigusriigi põhimõtetel ning põhimõtetest tuleb meil rääkida ikka ja jälle, sealhulgas ka aastal kaks tuhat kuusteist. nii et me tahaksime, jah, see teema oli küll sees kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Sofi Intvelti raportis ja kodanikud peavad olema kindlad, et Euroopa Liit kaitseb nende põhiõigusi, tänan. Thank you very much um,. Anna-Maria Kura-. suur tänu ja nüüd proua Kuratsa pilt, palun. suur tänu teile, esimees ma tahtsin äh, õnnitleda oma kolleegi Joosep Nagit, äh, sellepärast et ta on võtnud äh, muudatusettepanekuid väga palju siia sisse ja väga hästi, eriti mis puudutab laste õiguste küsimust ja tunnustavad sõnad ka laste õiguste intergrupile siin Euroopa Parlamendis. kutsun kõik üles neid ettepanekuid toetama. tõesti, nagu öeldud, küsimus on selles, kuidas kaitsta Äh, laste õigusi veebis, äh, profileerimise vastane tegevus, äh, andmekaitse veebis, tegemist on vägivallaga laste vastu, räägime siin kadunud lastest ja ma loodan, et te saate kõik seda ka toetada. kasutan praegu siin kohe juhust ja ütlen, et kuna tegemist on põhiõiguste raportiga, siis kuna äärmusus Euroopas aina kasvab, siis on tähtis, et homofoobia ja igasugune diskrimineerimine äh, usulise või soolisel alusel on äh, väga oluline äh, Euroopa Liidus, äh, seda ei tohi olla ja põhiõigused peavad olema kaitstud. diskrimineerimisvastane direktiiv, mis praegu on äh, blokeeritud äh, nõukogus, peab liikuma edasi, see peab saama edasi arendatud, see on põhiõiguste küsimus. ning loodetavasti see raport võimaldab ähm, minna ka diskrimineerimisvastases tegevuses veel üks samm kaugemale. suur tänu, esimees! Äh, suur tänu ja Katriina Tšinitši, palun! suur tänu teile, Claude! ka mina tahaksin tänada härra Nagit ja kõiki variraportööre suurepärase tehtud töö eest. ja eriti just selle töö eest, mis veel ees seisab. tahaksin tänada härra Nagit selle eest, et ta on arvestanud äh, ka alaealiste kaitsemehhanismidega. aga veel üks oluline aspekt. nimelt vajadus kaitsta inimesi veebis leiduvate ohtude eest. ja üks oluline õigus on siin ka õigus äh, olla unustatud ehk teisisõnu õigus, äh, et äh, inimeste väärikust õõnestav informatsioon võetakse maha veebist. me oleme näinud seda näiteks enesetappude puhul ja eriti on see vähemuste ja naiste puhul väga problemaatiline. ning küberkiusamise ja teiste äh, kiusamisviiside suhtes on just naised väga, väga ohustatud. ma leian, et selline inimõiguste kaitse peaks olema ka raportisse kaasatud, suur tänu Silvi Vamman, palun. Uh, suur tänu teile. Uh, Silvia Kaufmann ütleb, et uh, tahaksin rääkida Peeter Niedermülleri nimel, kes ei saa kahjuks olla siin ja tahaksin, tema palub vabandada oma puudumise tõttu. härra Niedermüller ütleb, et ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri ja variraportööre muudatusettepanekute kallal tööd tegemise eest ja väga palju on neid ka käesoleval aastal tehtud üleüldiselt võin öelda, et me oleme muudatusettepanekuid teinud selleks, et raporti kohaldusala laial-, laiendada, et võtta arvesse veel mingisuguseid olulisi teemasid, mis olid süstemaatiliselt puudu esimene asi, mida ma tahaksin rõhutada, on õigusriigi küsimus. õigusriik on oluline põhiseadus, põhiõiguste alalhoidmisele. seda on nii komisjon kui ka nõukogu tunnustanud eh, ning õigusriigi küsimuste problemaatilisust oleme me näinud eh, viimasel aastal eriti Ungaris ja Poolas ja minu jaoks on täiesti arusaa-, saadav see, et me ei saa põhiõiguste raportit võtta vastu, kui me ei äh, ole mingisuguseid äh, märkusi nende küsimuste kohta teinud. me ei pea hakkama proua Intvelti raporti teatud äh, põhimõtteid siin üle kordama, aga me peame seda märkima ja võtma ka vastu muudatusettepanekuid. seksuaalvähemuste õiguste küsimus on ka süstemaatiliselt alati puudu olnud raportist, nii et oleme teinud ka selle kohta muudatusettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse küsimus on ka olnud oluline äh, läbi raporti. samuti vägivald naiste vastu äh, alapealkiri äh, peaks olema kaasatud selleks, et sugudevahelist võrdsust toetada. minu arust on oluline ka rõhutada, et äh, seksuaal- ja äh, reproduktiivõigused peaksid olema tagatud äh, eriti võttes arvesse viimaseid äh, küsimusi Poolas ja abordiseaduseelnõud äh, nii Iirimaal kui Poolas. mis puudutab romisid, siis oleme kustutanud äh, peatüki, mis puudutab kerjamist koos lastega, sellepärast et see viitab just eriti romadele ning jätab keeruka sotsiaalse fenomenist väga lihtsakoelise mulje ja kerjamise kriminaliseerimine ei ole mingisugune lahendus. me oleme näinud Ungaris seda, kus kurjad, kurjateoks, kuriteoks kuulutati kodutus. see on lihtsalt institutsionaalne diskrimineerimine teatud inimgruppide vastu. me leidsime, et vajalik on ka eh, kõne südametunnistuse ja usuvabaduse jaoks eraldi peatükk kirjutada, selleks et kaitsta ajakirjanikke ja vaba meediat Ungari vasakpoolse eh, päevalehe eh, sulgemine viimati on näidanud, eh, kuivõrd palju sekkutakse poliitiliselt meediapluralismi. usuvabadus rõhutamine on oluline just viimaste antisemiitlike ning ka moslemivastaste diskrimineerimisjuhtumite taustal eilne variraportööride kohtumine läks väga hästi, ootan koostööd ka kompromisside teemal, aga pikk tee on meil vaja veel vaja läbi käia selleks, et novembris see raport vastu komisjonis võtta. suur tänu. suur tänu, Silvi Ivoon, kas jätsin kellegi kahe silma vahele, küsib esimees. siis lähme palun raportööri härra Nagi juurde tagasi, olge hea. suur tänu, suur aitäh, head kolleegid, nende kommentaaride eest. ma arvan, et te näete ju isegi, et tegemist on väga problemaatiliste teemadega seinast seina. ja väga raske on variraportööridega leida võimalust äh, siin kõik äh, vaatenurgad ühtselt kokku tuua. tahaksin tänada ka neid muudatusettepanekute tegijaid, äh, keda siin just kuulsime ja just laste õiguste osas kuna ma ütlesin, et me tahaksime teatud teemadele keskenduda, mis ei ole tihti kaetud teistes raportites, ma ütlesin, et me käsitleme selles raportis ainult teemasid aastast kaks tuhat viisteist. see on just laste õiguste osas väga tähtis ja me näeme kõikides peatükkides, eriti laste õigusi puudutavas peatükis, et me tõesti keskendume läbivalt sellele me kaasame siia ka õigusriigi põhimõtete küsimuse, aga me ei taha näpuga kellegi peale näidata. ja ilmselt on kolleege, kes tahaksid seda raporti kasutada ka siin äh, liikmesriikide poliitika suunas kriitikanõule lennutamiseks, aga me peaksime asju ütlema ikkagi üldisemalt. siis kerjamine koos lastega. vist on tegemist siin vääritimõistmisega. Äh, me ei süüdista siin konkreetselt roomade kogukonda, aga te näete ka meie siinses kodulinnas ja mujal küsimus ei ole üldse etniline äh, või mitte kuidagi äh, seotud konkreetse mm, ühiskonnagrupiga. küsimus on selles, et lapsi kuritarvitatakse selliseks tegevuseks ja me ei viita konkreetsele rahvusele või etnilisele grupile Euroopas üldse mitte. nii et äh, ma arvan, et äh, see ei ole päris õigesti teie poolt öeldud, aga räägime variraportööride kohtumisel sellest edasi. nii et suur tänu ja ootame koostööd, suur tänu! Okay, thank you. Um, the vote in Libya is scheduled for the 17th of November. seitseteist november on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, ütleb esimees ja kümme nelikümmend on hääletamine, head kolleegid, nii et äh, kümne neljakümneni teeme pausi ja siis alustame õigeaegselt kohe hääletamisega. Juan Fernando, kas on kodukorraline küsimus? jah, võib-olla saaksime teha praegu viisakoodeksi tri triloogi ülevaate enne pausi sest mõningad liikmed, eriti just variraportöörid, on siin, kes peavad minema äh, arutelu ajal teisele kohtumisele hoopis. proua Valero näiteks, just rääkisin temaga, peab minema hiljem ühele teisele koosolekule, aga ta tahaks olla viisakoodeksi küsimuse arutelul siin kohal. et kas võime kohe teha selle asja ära? kui kõik on nõus, ütlevad esimees, siis tõesti, kasutame aega tõhusalt suur tänu, Juan Fernando, selle suurepärase ettepaneku eest. tõesti, paneme selle ajaaugu täis. vabandan kõigi nende ees, kes tahtsid kohvi minna tooma või midagi muud teha. okei okay,, I wanted a coffee. tegelikult tahtsin ise kohvi, ütleb esimees. mina ise tahtsin teha pausi, ütlen kohe ausalt ära. aga selle asemel teen oma tööd ja räägime hoopis viisakoodeksi eh, ülevaatamisest. niisiis, kolleegid, eh, punkt neli tegemist on äh, kolmepoolsete läbirääkimiste ettekandega. ütlen kiiresti ära, et äh, kuueteistkümnendal märtsil hääletasime komisjonis seda raportit, andsime äh, või mandaadi siis läbirääkimiste meeskonnale minna läbirääkimistele nõukogu ja komisjoniga. Hollandi eesistumise ajal need läbirääkimised alust, alu-, algasid kolmepoolselt ja jätkuvad Slovaki eesistumise ajal ja annaksin siis kõigepealt sõna raportöörile ja edasi teistele kolleegidele. Juan Fernando, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka mõistva suhtumise eest, suur tänu kõigile kolleegidele, kes lubavad mul teha selle lühikese ülevaate praegusest olukorrast. Te olete kõik kindlasti nõus sellega, et tegemist on olulise õigusaktiga, olulise teemaga ja väga oluline on viisakoodeksit ajakohastada ja täiendada vastavalt Lissaboni lepingule ning Lissaboni lepingule ning ähm, Euroopa Liidu toimimise lepingule teatud vaid artikleid, meil peaks olema ühine viisakoodeks üle terve Euroopa Liidu. ja me peaksime ka välispiire haldama ühiselt, sest seeläbi on meil võimalik tagada, et inimeste vaba liikumine on tagatud ka inimestele, kes on tulnud kolmandatest riikidest Euroopa Liitu. pärast komisjoni algatuse avaldamist oleme me nüüd sattunud siin ühe komistuskivi otsa. on näha see ilmselgelt poliitilise tahte puudumist nõukogus. Neil ei ole soovi liikuda ei ühes ega teises suunas siin kompromissi saavutamise nimel meie Euroopa Parlamendi ehk siis meie libe komisjoniga. me oleme juba järjestikku mitu korda aruteludes kokku põrganud selle poliitilise tahte puudumisega. seda siis triloogide käigus. alles eile toimus meil koosolek Slovakkia eesistujaga, kus oli esindatud ka komisjon peadirektor Martin Ruuderi isikus ja me vaatasime läbi siis neid vanu teemasid, ehk siis pöörasime tähelepanu humanitaar äh, valdkonna viisadele ning üldisele viisaalasele lihtsustamisele ja koostööle riikidega, kes on nõus tagasivõtmisega siis edasi rääkisime delegeeritud ja rakendusaktidest, mis puudutab lennutransiite, viisasid muuhulgas, siis edasi rääkisime kohustuslikust esindatusest ja definitsioonist, mis puudutab lähisugulast ning siis ka mitmekordse viisamehhanismist. ning mitte üheski teemas ei oldud valmis natukenegi liikuma meie suunas. meie oleme näidanud üles oma kompromissivalmidust igas teemas. me oleme näidanud, et me oleme valmis edasi liikuma raportööri ja variraportööride esialgsetest seisukohtadest ehk siis libe komisjoni seisukohast oleme olnud valmis astuma sammu nende suunas, kuid nemad omalt poolt ähm, ei ole sugugi valmis samaga vastama. ja kui see oleks siis nüüd ainuke selline juhtum, siis ei oleks see midagi uskumatut, aga sellega see ei piirdu, meil on väga suur hunnik teemasid, kus midagi ei toimu, sellepärast et nõukogu ei suuda mõista, et meie oleme nüüd ka, ka seadusandja ja mitte nemad üksi ei otsusta, nii nagu varem. Lissaboni lepingust alates oleme me ka seadusandja ja me oleme siin põhimõttelise tähtsusega selleks, et õigusaktid üldse vastu võetud saaks, aga nüüd siin käesolevas teemas ei toimu mitte midagi, sest et nemad ennast ei liiguta tahan teile lihtsalt selgitada, kui tõsine see olukord on. teema ei ole siin mitte ainult humanitaarviisad, meil Euroopa Parlamendis on täielik õigus rõhutada seda teemat, miks mitte, selle, meil on ju toimunud terve rida kuulamisi, kus on olnud esindatud nii õigusvaldkonna inimesed kui humanitaarorganisatsioonid, kirikud, vabaühendused ja kodanikuühiskonna esindajad kes mõistavad, milline kriis meil siin käimas on, meie nimetame seda küll pagulaskriisiks. aga ei ole tegelikult nii, et nõukogu ei oleks valmis liikuma mitte ainult selles küsimuses, nad ei ole üldse valmis midagi tegema kompromissi suunas ega viisa lihtsustamisega tagasivõtmise osas ega delegeeritud õigusakti osas ega kohustusliku esindatuse osas, mil lõppkokkuvõttes ju võimaldab äh, lihtsustada viisa saamist nii paljudele. edasi lähisugulase definitsioon ning mitmekordne viisa, nii et kui nõukogu ei ole valmis koostööd tegema, siis ei olegi võimalik õigusakti vastu võtta, sest et tundub, et nad ei saa aru, et selleks, et see asi läbi läheks, on neil vaja ka meie otsust. Neil on vaja, et me oleksime osa sellest ähm, menetlusest ja kui nad sellest aru ei saa, mitte ainult äh, käesolevas teemas, vaid terves reas äh, olulistes teemades, nagu näiteks äh, Schengeni läbivaatamine, varjupaigapakett ja nii edasi, siis mingeid õigusakte ei tulegi siin tulevikus, selle, ja see tähendab, et ametiaja lõpuks on meil siin täielik kaos vähemasti selles konkreetses teemas. ja nad peaksid selle üle siiski muret tundma, sest et see on ju terve Euroopa Liidu asi ja Euroopa Liit lihtsalt siin vaikselt variseb kokku meie endi silme ees. suur aitäh ja sõna soovib üks variraportöör, palun. suur tänu. ma tahtsin toetada raportööri, ka mina näen asja samamoodi. me ei ole nõukogult saanud mitte mingisugust reaktsiooni ja see ei ole tõesti ainuke juhtum. peatamismehhanismi osas ei liiguta nõukogu ennast ka sugugi. ma olin Tarvi isade küsimuses, ütles nõukogu lihtsalt, et äh, meil on lihtsalt siseriiklik viisa juba olemas, et kasutage siis seda. aga see ju lihtsalt ei toimi ja kui me teame, et see ei toimi ja mitte ükski riik seda tegelikult ei kasuta, siis peame ju midagi ette võtma. nii et minu täielik toetus raportöörile triloogide käigus on väga oluline, et me jääme jõuliselt oma seisukohtade juurde, nagu sa ka ütlesid, sest et nõukogu äh, sooviks meiega mitte arvestada, neile sobiks see, kui me oleksime kuskil mujal vaikselt ära ja ei suruks neile midagi peale, aga nõukogule peab see ikkagi kohale jõudma. nii et seda ma tahtsin lisada. suur aitäh! härra Becker, palun, Rahvaparteist uh,. Danke, Herr Vorsitzender! suur tänu teile, esimees! mina tahaksin siin öelda välja, mida ma ühtlasi ka äh, isiklikes kõnelustes olen äh, avaldanud varem. praegusel hetkel ei tohiks ei, ei äh, tohiks sekkuda äh, raportööri poolt kolmepoolsetesse läbirääkimistesse mm, oma arvamusega, lojaalselt tuleb seista komisjoni otsuse taga. aga ma nüüd näen kolmepoolseid läbirääkimisi hoopis teise prisma läbi kui raportöör. jah, ma näen seda, et nõukogu näitab üsna vähest väl-, valmisolekut humanitaarviisasid äh, üheski äh, vormis äh, toetada, nii nagu parlamendikomisjoni kokkuleppes on öeldud see on aga väga normaalne ja loomulik, sellepärast et nõukogu argumenteerib Äh, väga äh, õigesti seda, mida meie ka oleme rõhutanud alati, aga mis kolmepoolsetel läbirääkimistel üldse lauale ei kerkinud. nimelt seda, et humanitaarviisa reeglistik ei ole viisakoodeksi uute reeglitega äh, kooskõlas, mis on peamiselt turistidele, ärimeestele ja kunstnikele mõeldud. aga see ei ole ainukene punkt, kus nõukogu väga suures ulatuses näitab vastuseisu. ma näen ka seda, et teistes punktides ei ole mingisugust äh, tagasiteed, aga äh, pigem on see läbirääkimiste taktika, mis on väga loogiline. kes juba läbirääkimisi on pidanud, näeb ja teab, et tegemist on täiesti normaalse läbirääkimistaktikaga, et äh, teatud punkte ei rõhutata kompromissi läbi või ollakse veidikene tagasihoidlikumad, kui tähtsates küsimustes jõutakse kompromissini ja mitmekordsel sisenemisel äh, siin oleks kindlasti kompromissivalmidus olemas, ma arvan. ma näen ka sugulaste osas äh, ühte aspekti, mida äh, põhiõigustes on väga äh, korralikult defineeritud, seal on defineeritud äh, sugulaste küsimus ja siin ei räägita lastelastest või lastelastelastest. siin minu arust on kompromiss võimalik ma olen väga selgelt äh, läbirääkimiste peatamise vastu meie vaatepunktist. ma arvan, et humanitaarviisade osas on oluline see, mida raportöör ise nõudis äh, nõukogult nimelt selget signaali humanitaarviisade poolt ja selles osas on lihtne kokku leppida. kui nõukogu komisjon ja ka parlament võtavad äh, kohustuse järgmise sobiva õigusloomelise töö jooksul ümberasustamine nimelt eh, humanitaarviisa eh, sisse panna, nii nagu me oleme kompromissis selle kokku leppinud. nii et kutsun teid üles kõiki selle viisakoodeksi eh, võimalust mitte kasutama selleks, et kahjustada neid, keda, kelle jaoks on tehtud. Need on nimelt väga paljud ka Euroopa jaoks olulised Äh, ärimehed äh, kolmandatest riikidest, turistid kolmandatest riikidest ja inimesed, kes meile rõõmu valmistavad, kunstiinimesed. ja minu arust ei ole õige see, et me praegu omalt poolt äh, defineerime selle äh, selle niimoodi, et nõukogule see sobib. see oleks taktikaliselt väga ebasoodne. ma arvan, et seda probleemi on võimalik lahendada raportöör on läbirääkimiste mitmetes faasides näidanud äh, väga äh, tugevat vormi ja ma arvan, et äh, me ei tohi ka siin praegu järele anda. aitäh! Thank you very much and finally Cecilia. suur aitäh ja lõpetuseks Cecilia Wikström, palun! suur tänu, mina teen väga kiirelt meie variraportöör Gerard Depred ei ole siin täna kohal, ta tahtis lihtsalt teile esitada, esa-, edastada järgmise sõnumi, et ta toetab täielikult raportööri, on tema kõrval ning loodab, et jõutakse positiivsete tulemusteni. ja tahaksin sama öelda ka Guillaume'i raporti kohta, ka selles küsimuses toetab ta raportööri. suur aitäh, Cecilia! ja nüüd, kuna me muutsime järjekorda, siis komisjoni siin kohal ei ole, aga nüüd on siis sõna võtnud raportöör ja variraportöörid, suur aitäh Juan Fernandole ja suur aitäh, et tegid ettepaneku see küsimus nüüd läbi võtta. nüüd ilmselt ei suuda me kahe minutiga seda Guillaume'i raportit ja triloogi teemat siin läbi võtta, nii et ei saa vist sellega riskida, vaatan siin raportöörile otsa. kas te nüüd kuulete mind, jah? ma ütlesin, härra esimees, et teen nii, nagu soovite, kui äh, soovite, et hääletame, siis hääletame ja kui soovite, et ma kõneleks, siis kõnelen. Uh, meil on vaid äh, minut hääletuseni. nii et äh, kui keegi sõna soovib, siis lükkub see asi edasi. nii, vabandan, kui siis nüüd keegi ei ole aru saanud, mis toimub, siis küsimus on selles, et kas me saaksime enne hääletust veel läbi võtta äh, ühe teema, sellepärast et me võtsime siia auku veel ühe päevakorrapunkti, nii et kui see tundub teile loogiline, aga kui ei, siis ei. Lähme siis proua Guillaume'i teema juurde siiski hiljem oh,. Yeah. kallid kolleegid, kui kõik on istet võtnud, siis lähmegi kohe hääletuse juurde. kaks kiiret hääletust ja meie äh, kalendri heakskiitmine. kui kõik on valmis Yep, let's go. Is everyone ready? Okay. kas kõik on valmis? jah, ma tean, Toomas, et sina oled valmis, lihtsalt äh, tahtsin teada, kas teised ka valmis on, kui kõik on valmis, siis on meil siin elektrooniline hääletus punkt kaksteist, DNA andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis. ootan siis. Just Co colleagues, could you just pause for one moment um...? kolleegid, palun teeme hetke pausi, sest et Rahvapartei koordinaator peab ka oma hääletuskaarti sisestama, nüüd on siis hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud Okay. That's this. I don't know who that was. I don't know. ma ei tea küll, kelle raport see on. ai, see oli üks teine. ühesõnaga veel kord siis nüüd äh, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetus Taanis, nüüd on hääletus alanud. Has everyone voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on seega lõppenud. okei okay., thank you very much. suur aitäh. ja nüüd on siis hääletamine läbi. ja nüüd on meil vaja võtta punkt neliteist Kodanikuvabaduste Justiits- ja Siseasjade Komisjoni kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta koosolekute ajakava kinnitamine, koordinaatorite äh, kinnituse on see saanud ja kas teie toetate seda ka? selge, aitäh. nüüd on siis hääletus lõppenud. suur aitäh kolleegidele, kes te siia kohale tulite. me läheme nüüd edasi päevakorrapunkti juurde number viisteist, kui te ei kavatse siia selleks jääda siis palun lahkuge ruumist vaikselt. tänan. Ah, okei. Unfortunately for point for... paraku ei ole raportööri kohal punktis viisteist. Anna Komesit siin ei ole, ta on vist siia teel. proua Guillaume, teie tähetund on saabunud Silvi, kas nüüd ei ole siis õige hetk, nüüd läheksime siis punkti kolm juurde, mis on äh, härra, vabandust, proua Guillaume'i raport. nii et palun lahkuge siit vaikselt, punkt kolm, rahvusvahelise kaitseseisundi andmise äravõtt äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohaldamise eesmärgil Euroopa Liidu ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja kehtestamine, hetkeolukord ja triloogid. viimane triloog leidis aset kolmeteistkümnendal septembril. proua Guillaume teeb meile ülevaate olukorrast. Silvi, palun, sul on sõna. suur tänu, härra esimees nagu te ütlesite, siis meil toimus kolmeteistkümnendal septembril triloog, üheksateistkümnendal sept-, oktoobril toimub järgmine, te teate, et Libes on meie seisukohad ka juba kinnitatud. see otsus tehti seitsmendal juulil. tegemist on kvaliteetse tekstiga, kus me lähtume just selle ühiste nõuete põhimõttest ja meil on ka läbivaatamise mehhanism, mis on paindlikum ja kiirem kui varem. ühtlasi oleme loonud menetlusliku raamistiku, mis on nüüd jõulisem põhiõiguste vaatenurgast ja alustasime siis triloogi nõukoguga. nii palju siis meie koosolekutest, aga ilmselt ei ole vaja mainida seda, et meie arutelud ei olnud kuigi äh, lihtsad. riikide nimekiri ei ole saanud eriti korralikku hinnangut, teinekord on siin segamini ka need erinevad terminid ja mis üldse on turvaline päritoluriik. ja tundub, et Euroopa Liit on üle hinnanud oma võimeid rändekriisiga hakkama saada, nii et jah, siin kuhjuvad õigusaktid, sest et komisjon on teinud terve rea ettepanekuid rekordaja jooksul ja tegelikult on meil varasem Makiu alles aastast kaks tuhat kolmteist, nii et siis on tegemist tõesti väga suure väljakutsega ja see puudutab nii töömeetodit kui ka sisu ja seda siis üldisemalt. meil on siin teha väga suur töö, väga suur koordinatsioonitöö selleks, et need ähm, kõige puudutavad teemad jääksid ikkagi omavahel loogiliselt äh, seotuks. nii et siin peab ikkagi jär-, kehtima jääma mingisugune sidusus kõikide nende erinevate ettepanekute osas. Laura Ferraraga oleme ka sellest rääkinud äh, sest et siin on äh, ju sätted ka määruses, mis puudutab turvaliste päritoluliikide nimekirja ja see nimekiri tuleb täielikult võtta sisse ka äh, menetluse määrusesse, mis on veel heaks kiitmata, nii et seega tuleb äh, siin austada üksteise seisukohti. nüüd siis äh, on meil veel mitmed triloogid tulemused, tulemas ja mida me siis loodame teha. võib juhtuda, et nõukogu siin ei liigu edasi mitmetes punktides, muuhulgas näiteks harmoneerimine, mis puudutab turvaliste päritolu riikide nimekirja, mis on liikmesriigi oma, et siis pigem kasutada Euroopa Liidu nimekirja, nõukogu on risti äh, vastu kohe sellele seisukohale. Nad soovivad ikkagi, et oleks siin korraga nii liikmesriikide nimekirjad kui ka Euroopa Liidu nimekirjad, mis minu arvates ei saa ju kuidagi kokku minna harmoneerimise eesmärgiga siin kogu selles protsessis. ja tegelikult võivad minna hoopiski Äh, võivad asjad minna selle tõttu hoopiski äh, kehvemaks. nagu ma ütlesin, siis äh, mitmeid õigusi on siin tugevdatud, näiteks peatav toime, mis on kaebustel ning vähemuste või teiste rühmade kaitse ning samuti alaealiste, saatjate alaealiste punktis väga keeruline tundub olevat käsitleda Euroopa Liidu nimekirja täiesti eraldi kõigest muust äh, eriti varjupaiga taotlejate teemast. ja nüüd edasi veel metoodikast. me soovisime siin spetsiifilist rolli erinevatele organisatsioonidele, ka vabaühendustele, nimekirjade väljatöötamisel, ei, me ei loo siit mingisugust tervet uut mehhanismi, aga siiski kasutada ära nende organisatsioonide oskusteavet võimalikult palju meie toa, töös nii et sellised raskused siin on ja siis tundub, et üritab nõukogu siin nendest teemadest üldse kõrvale hiilida, edasi lükata osa nendest arutelu, aruteludest ja rääkida sellest hoopiski varjupaigamenetluse määruse raames, jah, miks ka mitte, kuigi minu arvates see päris õige toimimisviis ei ole. samal ajal komisjon soo-, soovib selle teema kiiresti ära lahendada ja arutelud variraportööridega siis liiguvad oma rada pidi, aga ma olen, mul on siin mitteametlikud seisukohad juba olemas ja Gerard Depree seisukohta seda ka toetab, ehk keegi ei soovi, et siin tekiks ka selline kuuma kartuli olukord ja Euroopa Liidu nimekirja üldse ei tulegi ning teiseks kindlasti ei ole rahuldav ka see, et ei pöörata tähelepanu ka sellele, et Euroopa Parlamendi seisukoha lisandväärtus seisab just nimelt nende põhiõiguste harmoneerimises. nüüd siis võib juhtuda, et sellest määrusest ei jää mitte midagi järele ja see loomulikult ei rahulda mitte kedagi ja kõige vähem veel parlamenti ja eks me siis jätkame neid arutelusid, ilmselt läheb natuke keeruliseks, aga noh, mis siis ikka ja peame jääma rangelt Euroopa Parlamendi seisukohtade juurde, tänan. suur aitäh, Silvi, sa tegid kõigest ülevaate. tegemist on sisuliselt väga olulise teemaga, kas kolleegidest keegi soovib sõna, kui ei, siis suur aitäh Silvile selle ülevaate eest see on väga oluline osa varjupaigapaketist. proua Komes ei ole ikka veel kohal, jah? suur aitäh, et te olete paindlikud ja te olite valmis rääkima sellest teemast praegu. kuna proua Komes ei ole veel kohal, siis me ei saa punkti viisteist praegu arutlusele võtta ja nüüd siis vaatame, kas me saaksime näiteks rääkida praegu punktist viis ja siin on siis pettusevastane võitlus, finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus. proua Kinnitši, kas te oleksite valmis sellest praegu rääkima ja siis Toomas ja teised kolleegid on juba kohal? Is that okay? Is that okay with colleagues? Because I'm changing the agenda all the time here, so I just want to make. ma kogu aeg muudan päevakorda, kas see sobib teile, proua Hoolmeier? mul on üks küsimus, sellepärast et kolleeg Tšinitši ei saa homme siin olla, kui meil juhuslikult jääb auk, siis kas me saaksime terrorismi teemadest täna äh, rääkida veel? sest et me lihtsalt teeme asjast äh, praegusest käigust ülevaate ja kuna äh, kolleeg Tšinitši on siin, siis saaks täna osaleda. kui kuidagi sobib, siis võiksime nii teha That's a great idea and uh, just again if suurepärane mõte ja kui komisjon lubab, siis muudame jällegi päevakorda. suur tänu, proua Hoolmaier, väga hea mõte. suur tänu, et olete kõik nii paindlikud, sellest on palju kasu. niisiis, äh, Katariina, kas äh, kõigepealt võtad sina ja siis terrorismi pärast seda? jah, sobib suurepäraselt, väga hea. nii teemegi. ja suur tänu ka Monikale ettepaneku eest, sellisel moel äh, saame me teha ka terrorismitöö ära. mis puudutab äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitset äh, ning sellekohast arvamust, mida mina koostan, siis ähm, täna räägime sellest teemast aastaaruannet ei ole veel, aastaaruanne peaks aasta alguses valmima, aga me ei tea täpselt, millal see avaldatakse. ja äh, aastaaruande andmed oleksid andnud meile parema pildi olukorrast, need oleksid saanud, me oleksime saanud parema paremini aru selle nähtuse olemusest, me oleksime saanud täpsemalt ennast väljendada ning oleksime saanud äh, vaadata, milliseid meetmeid on liikmesriikide tasandil võetud ja äh, kuidas need vilja on kandnud ja sama puudutab Euroopa tasandit. me teame igal juhul, et pettused on, pettused on ka liikmesriikides ja umbes tuhat miljardit aastas läheb kaduma. sellel on tõsised majanduslikud tagajärjed aastate jooksul äh, on olnud äh, tehtud mitmeid soovitusi, vastu võetud teel mitmeid tekste, mis puudutavad äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ning pettusevastast võitlust. meil on vaja, et tegutsetakse Euroopa Liidu tasandil, mitte liikmesriigi tasandil ütlevad need soovitused ja tekstid ja soovitused kinnitavad, et tuleb sekkuda selleks, et kaitsta meie kodanikke ning ähm, näidata kodanikele, et Euroopa tasandil kasutatakse vahendeid ikka nagu kord ja kohus. pettusest äh, korruptsioonini on ainult väike samm. ning äh, sellised vahendid lähevad sageli organiseeritud kuritegevuse rahastamiseks äh, ning ka terrorismi rahastamiseks ja ma arvan, et see näitab suurepäraselt, et tegemist on keerulise nähtusega, kus tuleb äh, sellel siis lähtudes ka meetmeid võtta, seda ei ole vaja siin tegelikult eraldi välja tuua. rõhutada tuleb äh, seda, kui olulised on pettusevastase võitluse instrumendid ja finantshuvide kaitseõigused, õigus äh, peab seda kajastama, eelmisel nädalal ka täiskogul rõhutasime seda, kui oluline on läbirääkimiste lõpetamine sellistes küsimustes. siis veel üks asi, mida ma ei saanud siia teksti sisse võtta ja seda sellepärast, et teksti pikkus on piiratud. aga igal juhul rikkumisest teatajate roll on finantshuvide kaitse ning pettuseastase võitluse seisukohast väga oluline. sellega tegeleb kontrolli, eelarve kontrollikomisjon, kuhu ma samuti kuulun ning ähm, komisjon peab esitama omalt poolt direktiivi ettepaneku. Euroopa Parlament on seda nõudnud korduvalt. leian, et äh, rikkumistest teatajate panus on äh, selles võitluses äh, tõesti väga oluline eeltingimus. mina esitan muudatusettepanekuid selle kohta, et need teemad oma raportisse veel sisse tuua. rahvapartei variraportöör on Toomas. suur tänu, Katariina, sinu sissejuhatava sõnavõtu eest. olen valmis rõõmuga koostööd tegema selle raporti küsimuses teiega. austan äh, teid kõrgelt ning teie tehtud tööd samuti. iseäranis äh, pettusevastase võitluse vallas ning maffiavastase võitluse vallas, ükskõik millise maffiaga ka tegemist oleks. minu jaoks on Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kõige olulisem teema üldse. hoolimata sellest, et äh, liikmesriigid äh, väga vastumeelselt võtavad selle teema oma päevakorda ja ei äh, anna sellele piisavalt prioriteetset staatust, oleme meie Äh, teataval määral edu saavutanud äh, oma komisjoni tööga. selles arvamuses on kirjas, et Euroopa Liit ei ole tegelikult suurt midagi saavutanud viimase aasta jooksul, sellepärast et neil puudub äh, pettusevastase võitluse, korruptsioonivastase võitluse, rahapesuvastase võitluse raamistik. praegused õigusi vahendid äh, ei ole piisavalt tõhusad, nende abil ei ole võimalik tagada mingisugust Euroopa Liidu huvide kaitset. PIF direktiivi vastuvõtmine on äh, endiselt jäänud riik äh, nõukogusse toppama PIF direktiivi vastuvõtmine võimaldaks meil mitte ainult võidelda äh, finantspettuse vastu paremini, vaid see võimaldaks äh, tugevdada koostööd äh, liikmesriikide vahel. PIF direktiiv peaks olema alustala, millele ehitame üles keerulise Euroopa Liidu finantshuvide kaitsesüsteemi näiteks kui räägime käibemaksupettustest. ajakirjandusest võime lugeda läbi viidud äh, reididest, äh, haarangutest äh, liikmesriikides. ja kõik need lood näitavad, et käibemaksud tuleks kaasata PIF direktiivi ja käibemaksu pettused on sageli seotud teise, teist laadi kuritegevusega. Euroopa Liidu ning ka liikmesriikide huvides on sellist, sellise kuritegevuse vastu võidelda ja käibemaksupettuste vastu võidelda. veel üks asjaolu, mida Katariina ei maininud, kuid mida tuleks siin välja tuua. direktiiv tuleb vastu võtta nii kiiresti kui vähegi võimalik paljud liikmesriigid tegutsevad suure eelarve puudujäägi tingimustes praegusel hetkel ja keegi ei suuda praegu kokku arvutada, kui palju äh, raha läheb kaduma, sellepärast et me ei võitle pettuse vastu ühiselt. ma arvan, et see direktiiv võiks olla kõige sobivam instrument äh, sellise tegevuse vastaseks äh, või vastases võitluses. suur tänu, Toomas ja Fernando! suur tänu! kasutan jällegi võimalust, äh, et juhtida tähelepanu nendele õigusaktidele, mis on jäänud nõukogusse toppama. Äh, finantshuvide kaitse konventsiooni direktiiv on äh, jäänud, jõudnud tupiktänavasse, nõukogu ei saa aru, mis on nende roll kaasõigusandjat, õigusloojatena ja Euroopa parla-, parlamendist on saanud äh, nüüd kriminaalõiguse vallas õiguslooja. ja seda just nimelt käibemaksu küsimusega seoses pärast seda, kui Euroopa Kohus äh, langetas oma otsuse Itaalia juhtumis, on selge, et äh, käibemaks on väga oluline Euroopa Liidu finantshuvide seisukohast. loomulikult on see ka liikmesriikide seisukohast oluline maksuküsimus, aga see on seotud ka Euroopa Liidu eelarvega, sellepärast et üks osa käibemaksust on oluline äh, Euroopa Liidu poliitikate rahastamisvahend ja seetõttu tuleks kaitsta massiviisilised käibemaksupettuste eest, millega lähevad kaduma miljardid ja miljardid eurod igal aastal. mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et nõukogu, jälle nõukogu ei näita üles äh, mitte mingisugust valmisolekut äh, kompromissile minemiseks Euroopa Parlamendiga. ja seda nende teemade puhul, kus äh, püüaks, püütakse rakendada neid eesmärke, mis on kehtestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus, iseäranis, mis puudutab õigluse ja julgeoleku ala. viisakoodeks, teised õigusaktid on jäänud tähelepanuta ja õigusloome on jäänud toppama just nimelt nõukogu puuduliku valmisoleku tõttu. ja just nimelt see valmisolek ongi puuduv ahel meie tegevuste ahelas. suur tänu! Katariina, sa oled kõige parem isik seda arvamust koostama. suur tänu, Toomas, suur tänu, Juan Fernando. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne viies oktoober kell kaksteist südapäeval. ja kui kolleegid nüüd lubavad, siis võtame päevakorrapunkti kakskümmend seitse, mis oli tegelikult ette nähtud homseks kell, kella kolmeks räägime siis äh, terrorismivastasest võitlusest ning äh, raamotsuse kaks tuhat kaks neli seitse viis äh, asendamisest. see raamotsus käsitleb terrorismivastast võitlust ja paluksin nüüd raportööril proua Hoolmeieril anda meile ülevaade asjade seisust. suur tänu teile, esimees, paindlikkuse eest, et me saime selle äh, Eh, küsimuse niimoodi kiiresti ümber tõstame päevakorras. kõigepealt läbirääkimised komisjoni ja nõukoguga lähevad tegelikult üsna rahulikult ja harmooniliselt. nõukogu võttis eh, omaks eh, osad parlamendi positsioonid siiamaani, näiteks küsimused selle kohta, kui seista kui peame seisma selle eest, et äh, propaganda levitamine on üks asi, vaba arvamuse väljendus aga teine. Äh, teksti on siia nüüd äh, selgelt kirja läinud. siis oleme me mitmetes punktides juba üksteisele tee palju lähemale jõudnud, näiteks koolituse küsimused või siis äh, värbamise küsimused ja ka veebilehtede küsimused, kus tegelikult jumal tänatud, nõukogul on olnud üsna sarnane lähenemine, nii et me ei pidanud väga rasket võitlust pidama. me oleme ka jõudnud selleni, et liikmesriigid on valmis minema koordineerimiskeskuse teed, et kui atent-, tsitaat äh, aset leiab, siis ei räägita mitte ainult äh, äh, selle elluviijatest, vaid ka ollakse valmis kaitsma ja tegema midagi ohvrite jaoks kiiresti ära. siis ohvrite, haavatute, kannatada saanute ravimine haiglas, inimesed, kellel ei ole olnud näiteks äh, haiguskindlustust eh, ei ole olnud iseenesestmõistetav, et nad mingisuguses teises riigis eh, sellise atentaadi puhul eh, ravi saavad. nüüd oleme kokku leppinud selles, et on vaja neid tõesti kiiresti aidata, nad saavad esmaabi ning edasi ka ravi edaspidi statsionaarselt, siis ka ohvrite psühholoogiline nõustamine ja seda ka hilisemates faasides Eh, seda katab eh, liikmesriikide haigekassa, et terroriohvreid aidata. selle koordineerimiskeskuse eh, läbi saime me teha ka edusamme selles suunas, et nõukogu on valmis õiguslikes küsimustes, mis puudutab siis karistiku, karistusõigustikku ning ka kompensatsioonide küsimust siis eh, informatsioon eh, lähedastele, eh, kontaktid haiglatega ja kontaktid edasi sugulastega, siiamaani on olnud väga tugev segadus selles osas, et ohvrite lähedased ei saa kontakti ja nad ei tea, kus kohas, millises haiglas nende lähedasi ravitakse. igale ohvrile juristi rahastamise küsimus, kes maksab äh, õigusnõustajale palka. nõukogu äh, ütleb, et äh, ei, seda me teha ei saa. kolm liikmesriiki juba omavad sellist süsteemi, kus õigusabi on makstud riigi poolt ohvritele, aga teistes riikides mitte, nii et ma arvan, et nõukogu jääb siin väga konkreetseks ja kriitilise hetki ähm, ja arutelu küsimusi on siin meil mitmeid, aga tundub, et äh, me oleme nõukogule lähemale jõudmas ja järgmise kahe-kolme läbirääkimiste äh, vooru tulemusena jõuame äh, tugevale kompromissile, mis meie positsioone toetab, aga samas, millega saab nõustuda ka nõukogu. nii et tänan südamlikult komisjoni äh, väga intensiivselt on nad eh, esinenud ja nad on valmis olnud eh, kompromissidega kaasa tulema ja on aktiivselt tegutsenud, nii et eh, suur aitäh hea vahemehe rolli eest ka komisjonile okay,! Uh, shadow... suur tänu, Monika ja sotsiaaldemokraatide variraportööriks on Katrin Tšinitši, palun! suur tänu! aitäh, Claude, teile ja suur aitäh, Monika, teile ka! et olete kirjeldanud seda tööd, mida me oleme tänaseni teinud kolmepoolsete läbirääkimiste osana. läbirääkimiste kliima on üleüldiselt väga avatud olnud ja ma arvan, et siin on võetud samme ka selleks, et jõuda meie ette pandud tekstile lähemale oleme libekomisjonile toonud selle siis kolmepoolsetele läbirääkimistele kaasa ja ma arvan, et äh, kompromissile jõuame ka, kui me oleme tuvastanud mitmepoolselt äh, kõik need meile olulised teemad. ohvriabi on loomulikult äh, väga keerukas valdkond. koordineerimiskeskuste mõte on tegelikult väga hea. oluline on see, et ohvreid toetataks aga nagu variraportööride kohtumisel ütlesime, püüame saavutada äh, Eh, rohkemat ja seda nimel põhjusel, et eh, terrorismikuritegude ohvrid on igasuguse süüta ohvrid, sellepärast et terroristlik tegevus on suunatud riigi eh, vastu, aga kodanikud maksavad karmi hinda selle eest. ja riigil on kohustus kaitsta oma kodanikke igas mõttes veel üks äh, nõksuga küsimus on õigusabi küsimus. Äh, just sellepärast, et äh, siin konkreetselt seostuvad riigi jaoks kulud. ma olen Monikat kutsunud üles aga leidma mingisuguse lahenduse selleks, et aidata kaitsta ja anda ohvritele abi terrorismi atentaatide puhul ma arvan, et see töö, mis on praegu kolmepoolsetel läbirääkimistel tehtud, on olnud väga äh, heaks kompromissiks, ilmselt saavad kõik sellega päri olla ja tahaksin tänada ka komisjoni, kelle panus on alati olnud äh, väga oluline. Nad püüavad äh, sellise olulise direktiivi puhul tasakaalu saavutada ja meil on vaja selle tööga jõuda lõpuni niipea kui võimalik, aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja, palun Hola, sí, <clears throat> muchas gracias. <clears throat> Thank you. Suur tänu tahaksin eelkõige tänada raportööri Monika Holmeierit tema töö eest terve selle raporti puhul praegusel hetkel, kui on väga oluline see raamotsus asendada, mis räägib sellest, kuidas võidelda terrorismi vastu, nagu me teame, siis on uued terrorismi väljendused ning seega on see kõik juba täiesti aegunud, me näeme, kuidas terrorismi, terroristid liiguvad ringi täiesti uutel viisidel ja nii edasi, ühesõnaga terrorismivastane võitlus on loomulikult väga keeruline, terrorismil on ka väga tugev poliitiline mõõde ja loomulikult ka ideoloogiline, mis küll ei peaks nii olema, aga nii on. nii et kõike paremat teile selles protsessis ja ei tohiks siin direktiivis kindlasti ideoloogiliseks minna. suur aitäh Monikale ja suur aitäh ka proua Genitšile sellest, et olete võidelnud ohvrite nimel, sest et ohvrid on ju sattunud riigi tegevuse ohvriteks, aga kui nad satuvad terrorismi ohvriks, siis tegelikult sellega inimestel on tunne, et nad oleksid võinud olla nemad, nii et see puudutab tegelikult tervet ühiskonda. libe eelarves peab olema kindlasti piisavalt vahendeid ja selle kõigi jaoks, seda me ka nõuame hetkel. ja minul on siin üks konkreetne mure, mida ma olen juba väljendanud raportöörile, aga kordan selle siin avalikult üle. kui ma õigesti aru saan, siis ei soovitata ei äh, soovita siin ohvrit äh, defineerida artiklites ja see on minu arvates üllatav. nõukogu ütles, et see on juba ohvreid puudutavas direktiivis sees, millega tegelesin mina, aga siin räägitakse ükskõik millisest äh, väärteost või kuriteost, nii et ka siis, kui näiteks taskuvaras midagi ära võtab teilt tänaval. ja nüüd siis mitte defineerida seda, kes on terrorismi ohver, sellist asja ei saa olla ja see peab olema ikkagi artiklite osas ja mitte põhjenduspunktides, nagu on komisjon soovinud, nii et väga oluline on selle punkti eest võidelda. teiselt poolt õigusabi, jah, nagu Monika ütles, läheb sellega väga ki-, keeruliseks, aga see on väga tähtis. mina pean sidet näiteks ühe Bataclani kontserdi jooksul hukkunud poisi emaga, kes on tegelikult pärit Granadast ja see asi on väga keeruline, sest et ei tea, mismoodi need Prantsuse seadused käivad, tema on hispaanlanna ja Hispaanias on ohvritega juba väga pikad kogemused, Prantsusmaal ei ole aga selliseid probleeme varemalt olnud, nii et kõigepealt tuleb defineerida ohver, see on esimene samm, ilma selleta ei ole võimalik mitte midagi muud teha, nii et sellepärast arvan ma, et see teema tuleks lahendada täna mm. -hmm. Thank you, thank you, Theresa. suur tänu, Theresa, ütleb äh, härra esimees. Äh, proua Makovei, kas tahtsite selle kohta sõna, selle päevakorrapunkti kohta sõna saada? olge hea jah, tõesti tahan sel teemal rääkida, olen ECR fraktsiooni variraportööriks tahaksin ka tunnustada Monikat ja kõiki teisi, kes on väga palju tööd teinud äh, selle äh, konkreetse raporti kallal. kolmepoolsed läbirääkimised on läinud äh, väga hästi. ja tahaksin ka viidata koordineerimiskeskustele liikmesriikides. ma arvan, et need on väga tähtsad, sellepärast et kui terrorist ametlik rünnak toimub, siis inimesed peavad teadma, et ainult üks koht, üks keskus on see, kes koordineerib kõike, mis vajalik on. sealhulgas näiteks ka ohvriabi tulevikus ohvritele, kes on jäänud ellu, aga vajavad näiteks psühholoogilist nõustamist, nii et kõik probleemid, mida on vaja ära koordineerida, tuleb teha ühes kohas ja loomulikult, kui vaja on teha rohkemat, siis nad teevad koostööd omavahel. õigusabi küsimustest oli juba eile juttu. meil on ka õigusabi direktiiv olemas. meie koduriikides on loomulikult õigusabisüsteem olemas, nii et ma ei näe, et on vaja kuidagi see panna teksti sisse nii et äh, kõik need, kes äh, kohtumenetlustes osalevad, kasutavad seda võimalust. aga ma usun ka, et iga riik, äh, mille territooriumil terrorismirünnak ellu viiakse, on valmis ka ohvri kompensatsiooni tagama, ma ei kujuta ette, et siin nüüd oleks väga pikad kohtumenetlused ja riik äh, ütleb ei, sest et no keda, kelle vastu kohtusse minnakse, riigi vastu nii et äh, selle kohta tahtsingi öelda. ja siis veel. Äh, ma tahtsin öelda lisaks, et me peame selle dokumendi arutelu lõpetama niipea kui võimalik. tegelikult puudutab see julgeoleku valdkonnas ka kõiki teisi raporteid ja me ei peaks nägema siin nõukogu äh, osapoolena, kes on meie vaenlane või meie vastu, me peame selles osas äh, koos võitlema, sellepärast et oluline on meie kodanike julgeolekut tagada. suur tänu nende kommentaaride eest. kahekümnendal oktoobril on järgmine äh, triloogia, äh, proua Holmajärv, palun võtke see arutelu kokku vabandust, proua Olmajärv, ma ei näinud Korneliat, soovisite samuti sõna, olge head. jah, ma ei näinud, et äh, andsite käega märku. Äh, jah, vabandan äh, samuti. istute seal nii vaikselt, ma ei pannud teid tähelegi, olge hea, teie kord on sõna saada. ja, ja ütleb proua Ernst, olen kohal tahaksin mõne asja poole veel tagasi pöörduda. esimene asi on tõesti ohvrite abistamine ja ma olen nõus sellega, mis variraportöör sotsiaaldemokraatide leerist ütles. tõesti, tegemist on äh, eraldi ohvritega, kus me saame öelda, et äh, jah, me panustame väga tugevalt terrorismivastastele võitluse võimalustele siis ka siin ja praegusel hetkel näib, et olukord on alati selline, et alati teatud terrorismi ohvrit äh, otsivad ühtse äh, juristi, advokaadi, kes tuleb teatud kanteleist ja aitab siis neid esindada. Äh, tõesti, ja äh, selle vastu mul pole midagi, aga teine asi, me peaksime ikkagi kaitsma igaühe õigust advokaati või õigusnõustajat saada. ja see on probleemistik, kus ma usun, et liikmesriigid siin ise ehitavad üles midagi, mida olemas pole ja siin võib-olla võitlevad rohkem, kui vajalik on. kui inimene tahab omale võtta advokaadi, eh, võib ta seda teha, paljud teevad seda kuidagi teistmoodi, aga siin nüüd eh, kuidagi sellesse õigusesse sekkuda meie poolt ja ohvritele on see tähtis, on minu arust pisut kehvavõitu. teine asi me räägime alati sellest, mis on kuritegu, mis mitte terrorismi puhul. no siin me ilmselt ei selgita seda asja niimoodi, et kõik rahul saaksid olla. aga ma olen seda juba varem ka käsitlenud, nüüd propaganda ja terrorism, mis on propaganda, mis ei ole, see kõik on väga raske, väga palju on siin halli ala millel me kohe satume, kui me neid definitsioone vaatama hakkame, siin on ka Äh, mitu korda olen juba öelnud äh, äh, seda sõja aspektist lähtuvalt. minu arust on täiesti mõistlik need detailid, definitsioonid, mis on paika pandud. me oleme leidnud lahenduse, mille ka saame päri olla ja lõpetuseks ma tahan ta öelda aitäh raportöörile, suur aitäh tõelise debati pidamise eest ja loodan, et saame ka tulevikus koostööd teha, suur tänu! Okay, thanks, Cornelia. suur tänu, Kornelia! ja Monika, nüüd palun saate selle kokku võtta, selle arutelu. härra esimees, tahaksin tänada omalt poolt äh, tõesti varireportööre, sellepärast et nad on igal koosolekul kohal olnud ja me oleme väga intensiivselt arutelusid pidada saanud. niimoodi, et oma positsioone ka paremini äh, Äh, paika panna. tahaksin öelda kolme asja. esiteks siis ohvrite kohta. nõukogu on valmis ja mina leian, et see on väga äh, positiivne minna kõige kaugemale definitsiooni leidmiseks. ohvrit tuvastatakse sellisel moel, äh, milliseid kahjusid inimene on saanud ja kuidas, nii et see on väga lai definitsioon, siia on isegi eh, pere kaasatud, eh, nõukogu seda definitsiooni ei piira ja seetõttu on ta meie poolt, aga nõukogu tahab ohvrite hierarhiat luua, ta ütleb, et eh, terrorismi ohver on näiteks rohkem väärt mingil moel kui vä-, vägivalla ohvriks või vägistamise ohvriks langenud ohver ja see, seda meie ei taha ohvrid on ohvrid, sellepärast et äh, atentaat on peamiselt suunatud või rünnak on peamiselt suunatud riigi suhtes. räägime seda proua Tšinitšiga edasi. igal on, igal inimesel on juba olemas õigus advokaadile, aga küsimus on, äh, kas äh, on õigusabi piiratud niimoodi, nagu liikmesriikides seda on tehtud siiani. Eh, kas küsi-, kas küsimus võib olla selles, eh, kui palju eh, ohver teenib või mitte ja kui suurelt on piiratud siis juriidilise nõu andmise summad, seda on riigid juba aktsepteerinud, et siin seda piiri pole ning äh, need äh, kompensatsioonimehhanismid või kompensatsioonimaksed on ka õiguslikult äh, tunnustatud tekstis, sinna hulka kuulub ka õigusabi, siis ka meditsiiniabi ja raviabi, mis peab olema tasuta, on ka õiguslikult juba ankurdatud tekstist ja see ravi peab ulatuma nii kaugele kui võimalik. siin muidugi on küsimus eh, sissetulekus, eh, indiviidi sissetulek, eh, kui suur see on või kui väike see peab olema selleks, et riik võtaks õigusabikulud enda kanda. aga igal juhul igal indiviidil juba on õigus õigusabile. ja vaba väljendusvabadus on defineeritud niimoodi, et oma öö, mõtete väljendamine on vaba, see ei ole piiratud isegi siis, kui see võib olla vastuproduktiivne mõnele eesmärgile. see ei ole siin direktiivis piiratud, aga küsimus on, et kõik need tegevused või õhutamised, mis eelnevad terrorismi teole, peaksid olema piiratud. siin on selles tekstis väga selgelt kõik öeldud ära ja siin põhjenduspunktides on ka nõukogu koos komisjoniga Ähm, mõelnud läbi samasugused asjad, äh, nagu meie ennem mõtlesime, et need äh, sõnastused ei ole väga täpsed, aga nõukogu äh, oli meiega päri ja täpsustasime seda sõnastust koos. ka teenusepakkujate definitsioonid on siin välja toodud ja me ütleme ka siin, et e-kaubandusdirektiivist on võetud vastu või võetud üle see aspekt, et teenusepakkujad ei vastuta ja selles osas me oleme väga pikkade sammudega edasi jõudnud ning äh, nõukogu on tulla, igal juhul, nõukogu on tulnud meile sisulises osas vastu. nii et suur tänu veel kord äh, variraportööridele, et olete alati olnud väga täpselt kohal. Uh, suur tänu, Monika, ütleb esimees. ja tõmbame sellele päevakorrapunktile joone alla, suur aitäh kõigile paindlikkuse eest nüüd läheme päevakorrapunktide kuus kuni kümme juurde, mis äh, puudutab äh, soovituse projekte, äh, erinevad kokkulepped Euroopa Liidu ja, ja teiste osapoolte vahel lühiajalise viisanõudest loobumise käsitlevate lepingute kohta. ja palun, et proua Gabriel selgitab neid äh, me räägime siin Kiribatist, Mikroneesiast, Tuvalust ja Solomoni saartest ning Marshalli saartest. alati, kui ma need eh, nimed ette loen, siis mulle tundub, et ma olen mõnes kenas soojas kohas, ütleb eh, härra esimees, aga seda lihtsalt kõrvalmärkusena. Eh, ütlen lihtsalt siia sissejuhatuseks, et tegemist on vastastikuste lepingutega, lubada nende riikide kodanikele lühiajalist viisat Euroopa Liidu sisenemisest, äh, räägime siin üheksakümnest päevast ja nõu ole, nõusoleku menetlus on käimas, Euroopa Parlament peab oma nõusoleku andma, proua Gabriel, teil on sõna. Merci, monsieur le president. Tout d'abord, chers collègues. suur tänu, härra esimees, mul on suur rõõm tutvustada teile viite raportit, mis puudutavad Kiribatit, Mikroneesiat, Marshalli saari, Saalomoni saari ja Tuvalut. tegemist on siis viiega, mis on viidud üle negatiivsest nimekirjast positiivsesse nimekirja määruses viissada kolmkümmend üheksa murd kaks tuhat üks komisjon pidas kahepoolseid läbirääkimisi kõikide riikidega selleks, et jõuda kokkulepeteni ja viisanõudest vabastamine nii ehk naa juba äh, toimib ajutiselt ja me soovime nüüd nendest, need lepingud äh, teha püsivaks. siia ei ole võimalik muudatusettepanekuid äh, esitada, nii et lihtsalt antakse heaks kiita või lükatakse tagasi raportid, nii et viie riigi kohta eraldi. tahaksin tuua välja paar aspekti, mis on raporti ettepanekutes oluline. kõigepealt äh, lepingute majanduslik kasu. see on ka esimene punkt, mida ma rõhutasin seletuskirjas, nimelt need lepingud võimaldavad tekitada uusi majanduslikke võimalusi nii Euroopa Liidule kui ka kolmandatele riikidele, kas siis turistide riiki, tulemise suurendamise, suure eh, kasvu või siis ka näiteks eh, suuremate võimaluste ettevõtjatele. ühelt poolt eh, turismisektor nende riikide puhul, Kiribati ja Mikroneesia puhul näiteks kindlasti kasvab ja teiselt poolt ju on käimas ka partnerluslepingualased läbirääkimised neljateistkümne Kariibi mere riigiga. partnerluslepingute mõju siin käesolevatel lepingutel on ilmselge. nüüd teine minu arvates oluline aspekt, poliitiline ning sümboolne tähtsus, mis nendel lepingutel on. jah, tegemist on konkreetse sammuga edasi, tegemist on järjekordse sammuga edasi suhete süvendamises äh, AKV riikidega Vaikse ookeani piirkonnas täpsemalt, nii et me soovime süvendada ka poliitilist dialoogi, muuhulgas põhiõiguste, inimõiguste, kliimamuutuse ning keskkonnakaitse osas. soovime süvendada ka meie majanduslikke sidemeid. meil on võimalus nende lepingute kaudu süvendada veelgi oma poliitilist dialoogi ning ühtlasi tagada ka meile oluliste väärtuste austamine nendes riikides nagu meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus. tegemist on ka konkreetse edasiminekuga kodanike jaoks, turistide jaoks ja ka nendele, kes soovivad näiteks külas käia oma pereliikmetel. ja see omakorda võimaldab tihendada inimestevahelist suhtlemist ning seega teeb see Cotonou lepingu samuti millekski konkreetseks kodanike jaoks. nüüd tahaksin rääkida sellest, kuidas siin ei ole ohtu, et tekiks mingi tohutu rändevoog. me räägime lühiajalise viisa nõudest loobumisest ja tegelikult lühiajalisi viisasid taotletakse nendest riikidest väga harva ning nende inimeste arv, kes on nendest riikidest ebare- või ebaseaduslikult tulnud Euroopa Liidu territooriumile, on nullilähedane lisaks on need riigid ka osa Cotonou lepingutest ja seega peavad kinni ka artiklist kolmteist ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmise kohta. nüüd, mis puudutab nõuetest kinnipidamist, siis loomulikult ka pärast lepingute jõustumist tuleb jälgida, kas määruses viissada üheksa murd kaks tuhat neliteist peetakse kinni inimõiguste klauslitest ning äh, samuti muudest sätetest ning ka mittediskrimineerimise põhimõttest. sellest kõigest sõltub meie usaldusväärsus Euroopa Liiduna. Euroopa Parlamendil on selge roll nendes lepingutes, ma arvan endiselt, et lühiajalise viisanõudest loobumist käsitlevate lepingute heakskiitmine enne seda, kui need tegelikult on jõustunud, ei ole päris õige, komisjon juba teab, millised seisukohad mul on, et milline oleks siis see alternatiivne variant. ja lõpetuseks tahaksin teid tänada juba ette ja eriti tahaksin tänada variraportööre. ja mina ise olen selle poolt, et viis raportit võimalikult kiiresti heaks kiita, tänan. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Um, so in terms of SWIFT, uh, Mrs. Hosmanova, you don't want to... suur aitäh. kas uh, variraportöör soovib sõna, palun, jah? suur tänu, härra esimees, mina tahaksin omalt poolt õnnitleda raportööri proua Gabrielli arutame siit mitut äh, raportit ja ALDE nimel ütleksin järgmist. viisavaba reisimine, kui kõik tingimused on täidetud, toob kasu nii kolmandate riikide kui ka Euroopa Liidu kodanikele sest nii tekib dialoog inimeste vahel ning suureneb ka vastastikune mõistmine. Euroopa Parlamendi tuleb kohelda võrdse seadusandliku partnerina, nagu on kirjas ka aluslepingutes, komisjon peaks meile ühtlasi pakkuma lisainformatsiooni ja seda kõikides läbirääkimiste etappides viisanõudest loobumise teemadel. ja mitte ainult kõige lõpus täna. suur aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähk on kaheksateistkümnendal oktoobril. suur aitäh teile, proua Gabriel. ja nüüd lähme edasi vist punkti seitseteist juurde. igaks juhuks kontrollin üle, sest et me oleme seda kõike siin mitu korda edasi-tagasi liigutanud. nüüd kuna keegi mind ei paranda, siis lähen edasi punkti seitseteist juurde kolleegid, meil on jällegi üks tutvustus kolmepoolsete läbirääkimiste hetkeseisu kohta. nii et ähm, me siis näeme, kui palju tööd siit läbi käib ja kui palju erinevaid äh, õigusakte meil siin käsitlusel on kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud. peatamise korra läbivaatamine, see on siis raporti nimi. sissejuhatuseks seitsmendal juulil erakorralisel kohtumisel Strasbourgis hääletasime me selle äh, raporti üle selleks, et anda raportöörile mandaat läbirääkimiste alustamiseks nõukogu ja komisjoniga, eks, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel. Te mäletate, kui suuri jõupingutusi tehti selleks, et see teema saaks kiiresti läbi arutatud ning libe kiitis heaks oma raporti kolmekümne esimesel augustil ning sõna on nüüd härra Tiias Demeral, et rääkida meile sellest, kuhu kolmepoolsete läbirääkimistega vahepeal jõutud on. palun, teil on sõna Sí, muchas gracias, señor presidente. suur tänu, härra esimees. ma olen nõus sellega, mida te just ütlesite, lisan selle juurde mõnda veel omalt poolt. tahan teile teada anda, kuhu oleme raportiga jõudnud. peatamise korra läbivaatamise osas see on siis määrus viis kolm üheksa murd kaks tuhat üheksa. tahaksin eelkõige tänada variraportööre täieliku toetuse eest nii keerulises teemas, nii tehniliselt kui ka poliitiliselt. loomulikult tahaksin tänada ka sekretariaati, kes on käitunud väga professionaalselt. tahaksin teile parema ettekujutuse loomisest, loomiseks siis tuua välja mõned kuupäevad. kahekümne kuuendal mail sai minust raportöör, viieteistkümnendal juunil esitasin mina oma raporti, hääletasime libe komisjonis läbirääkimiste mandaadi üle neljandal juulil, esimene triloog leidis aset kuuendal juulil, esimene kohtumine Slovakkia esindajaga, saadikuga leidis aset kahekümne seitsmendal septembril. nii et esimesest triloogist kuni esimese kohtumiseni härra suursaadikuga läks mööda kaheksakümmend kolm päeva. nii et kaheksakümmend kolm on see number. Need kuupäevad ka näitavad, et Euroopa Parlament teeb väga aktiivselt tööd selleks, et kokkuleppele jõuda kuid äh, samaväärselt ei tundu seda tegevat nõukogu. meile avaldati, avaldati survet ja kasutan seda väljendit, sest et see kirjeldab tegelikkust päris täpselt ja nad avaldavad seda survet jätkuvalt kõikide erinevate äh, tsiviliseeritud ning äh, vastuvõetavate vahenditega. kuid nad ei ole tulnud välja ettepanekutega mis võimaldaksid meil kokkuleppele jõuda institutsioonide vahel. lisaks ja pean siin välja tooma veel ühe asja, nimelt äh, nendel, sellel survel on olnud äh, lühiajaliselt äh, tohutu mõju, vähemasti eelmisel nädalal ja eriti just eelmisel nädalal nõu-, väidetavalt nõukogu on ainuke, kes siin midagi teeb ja parlament on blokeerinud selle raportiga edasiliikumise. Neile ütleksin, et see on absoluutselt vale. parlament võib hetkel selgelt väita, et me oleme teinud kolm erinevat kompromissettepanekut selleks, et leida lahendus. esimene neist pakkus võimaluse seda peatamist aktiveerida läbi li lihtsalt teavitamise ja seda siis delegeeritud õigusaktide läbi. teine ettepanek. see seisnes võimaluses töötada välja see mehhanism delegeeritud õigusaktide kaudu, kasutades kiireloomulist menetlust. ja kolmas ettepanek oli menetluse väljatöötamine kolmeetapiliselt, suurendades survet kolmandale riigile, siis kaaluda võimalust kasutada kombineeritult delegeeritud ning rakendusakte ning siis edasi rääkida vastastikusest. nõukogu ei ole muutnud oma seisukohas mitte ühte tähte ka ja tegemist on ju täiesti ebaseadusliku ettepanekuga, kus ilma igasuguse õigusliku põhi või aluseta aetakse segamini rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid. ja seda ei väida mitte mina, vaid seda on kinnitanud ka meie õigusteenistus ning ka Euroopa eh, kohus oma kohtulahendist C kaheksakümmend kaheksa murd neliteist. nõukogu aga käitub omamoodi. me ei saa muuta õiguslikku alust, lähtudes kahest erinevast õigusaktist. meie kolm ettepanekut vastavad tegelikult täielikult nõukogu soovidele. kõik need kolm varianti oleks heaks sammuks edasi konsensuse teel ja need kõik vastavad ka ühenduse õigusele. lisaks veel paar tundi tagasi sain siiski lootust andvat informatsiooni nõukogult. komisjon on siin täna ka kohal ja tahaksin sellest siis ka rääkida. tundub, et meie viimane ettepanek võeti positiivselt vastu liikmesriikide poolt ja sellest lähtudes võiksime jõuda tulevikus ka kokkuleppele. nüüd lõpliku tekstiversiooni väljatöötamisel lõpuks on nõukogu käima lükanud uue ettepaneku väljatöötamise ja kui see nüüd nii ka on ja reedel me selle ettepaneku saame, siis on meil võimalik järgmisel nädalal korraldada nii palju tehnilisi kohtumisi kui vajalik ja võimalusel ka jõuda kokkuleppele. nii et me saaksime kolmapäeval juba korraldada triloogi. delegeeritud rakendusaktide osas oleme me suutnud kokku leppida paaris olulises punktis. inimõigused, avalik kord ning järelevalve Euroopa Komisjoni poolt, nendes punktides on siis äh, toimunud teatud edasiminek ja seda infot tahtsingi kõigi teiega jagada ja tahaksin veel kord tänada teid mõistva suhtumise ning toetuse eest. suur aitäh teile, härra esimees! Okay, thank you. Um, suur tänu ja nüüd nõukogu, kas soovite vastata? ja siis äh, liikmed. ei, kõigepealt siiski liikmed. Birgit Seeper, palun. Thanks a lot, Chair. First of all, unfortunately it's suur tänu. kõigepealt tundub, et me peame jällegi toonitama, et äh, tegemist on tavalise õigusloome protsessiga Euroopa tasandil ja kaks koda peavad tegema head koostööd, ma pean siin silmas Euroopa Parlamenti ning ministrite nõukogu. kuivõrd ähm, parlament koos nõukoguga on õigusloojaks kõikide viisaküsimuste puhul, oleme me kaasõigusloojateks ka igasuguste peatamismehhanismide puhul sellest mööda hiilida äh, ja väita, et meil ei ole sellist õigust, on minu arvates lihtsalt naeruväärne. suhtun suurima austusega meie raportöör Dias de Merasse, kes juhtis õigustatult tähelepanu asjaolule, et see, mis viimastel nädalatel on aset leidnud parlamendis, on see, et Euroopa Parlament koos oma raportööriga on andnud endast kõik oleneva, et kompromissile minna ja ka kompromissile jõuda, aga parlament, aga nõukogu ei ole valmis äh, sentimeetritki nihkuma. meie, Euroopa Parlament, on olnud vägagi äh, valmis kompromissile minema ja ma ei saa aru, miks nõukogu äh, sellega vastu, selles osas meile vastu ei tule. praegune on väga hea kompromiss ja see kompromiss näiteks, et kui on vaja, siis nõu-, komisjon, nõukogu saavad kiiresti hakkama te,, hakata teki-, tegutsema, samal ajal on aga ka tagatud see, et Euroopa Parlamenti saab kaasata, kui peaks olema kõne all ühe või teise riigi viisavabaduse peatamine loodan, et nõukogu on valmis oma seisukohti pisut muutma ning me saame jätkata oma tööd lähtuvalt sellest kompromissist, mis on koostatud väga lühikese aja jooksul ning et me saame siis selle viisanõudest vabastamise küsimusega edasi minna. suur tänu, Birgit! ja nüüd äh, eesistuja. palun. suur tänu, lugupeetud esimees nagu kõigepealt suur tänu äh, raportöörile äh, ülevaate eest äh, läbirääkimiste käigust ning seisust. ma ei hakkaks kommenteerima seda ülevaadet, mida on nõukogu saanud menetluslikest ja õiguslikest asjaoludest selle toimikuga seoses. ma tahaksin nõustuda sellega, mida härra Dias de Mara ütles oma sõnavõtu järelduses, ta mainis, kui, et areng viimaste päevade jooksul on olnud julgustandev. eelmine nädal, eelmisel nädalal nägi päevavalgust positiivsem läbirääkimiste etapp ja eelmine nädal oli tunnistuseks ka sellest, et et selle teema puhul on võimalik lahenduseni jõuda ja ma kinnitan sellele komisjonile ning austatud parlamendiliikmetele, et eesistuja jaoks on tegemist prioriteetse teemavaldkonnaga ning anname kõik endast oleneva selleks, et jõuda lõpptulemuseni võimalikult kiiresti, aitäh! Um, suur tänu, härra Semenak ja palun komisjoni esindaja, proua Paik. suur tänu, teen kiire, lühidalt. suur tänu härra Dias Demerale ning komisjonile äh, pingutuste eest tulemusteni jõudmise nimel. see teie otsus ei ole kerge, ma saan aru, et liikmesriikide otsus, äh, liikmesriigid rääkisid eile seda kompromissi üle vaadatud äh, versiooni parlamendi poolt ja nagu eesistuja ütles, see liikumis, edasiliikumisvõimalus on täiesti olemas. ja äh, juba esialgses ettepanekus oli, et kui tekivad uued asjaolud mingisuguse riigiga seoses, äh, siis komisjon äh, eeldab dialoogi pidamist selle riigiga, et äh, probleemid lahendada selleks ei ole vaja delegeeritud akti, komisjon saab seda dialoogi pidada ilma delegeeritud aktita, aga kolmepoolsetel läbirääkimistel ma juba rääkisin sellest, nii et äh, ma arvan, et parlament tegelikult mõistab seda suurepäraselt, ma ei pea seda siin üle korrutama, ja institutsioonide õigustalitused peavad ka omavahel nõu pidama, sellepärast et äh, seal on teatavaid raskusi, kui ühe institutsiooni ettepanek on täiesti öö, äh, ühe institutsiooni õigustalitus leiab, et teise institutsiooni ettepanek on täiesti ebaseaduslik, teise institutsiooni äh, õigustalitus seda ei arva, siis on äh, vaja ka seal läbirääkimistele võimaldada oma koht ja loodetavasti parlamendi ning äh, nõukogu õigustalitused panevad pead kokku ja jõuavad ühise tõlgenduseni sellest, kus siis on koer maetud ja milles see õiguspärasuse probleem seisneb. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? siis ootame nõukogu ettepanekut, härra Stemera, see tuleb äh, ehk reedel. kas te tahate lõpuks ka veel midagi öelda? Señor presidente, porque nobleza härra esimees, kuna kombeks on, siis tahaksin veel vaid tänada teid positiivsete kommentaaride eest, ma tänan väga Vladimiri proua Sippeli ja komisjoni esindaja äh, sõnu. suur aitäh ja loodetavasti siis nii lähebki reedese dokumendiga, tänan. ootame siis pikisilmi äh, järgmist äh, etappi ning edasist arengut. suur tänu, härra Teastemera, suur tänu, kallid kolleegid, kannatlikkuse eest. oleme jõudnud päris paljude punktidega ühele poole. suur tänu teile selle eest, päevakorrapunkt number kaheksateist. tuletan kolleegidele meelde, et kell kolm algab Schengeni koostöö oleviku ja tuleviku kohta toimuva libekomisjoni kuulamine. see leiab aset siinsamas. nii et kui tuleksite siia tagasi kell viisteist null null, et rääkida Schengeni koostööst, siis oleks tore ning saame täna siis praegu pisut varem lõpetada hommikune koosolek lõppes pisut varem kui ette nähtud, kohtume jällegi kell kolm, et kuulata Schengeni teemal kuulamist